Bene, buongiorno a tutti. Eh, non siamo molto numerosi, ma... Ehm, eh... Nii, tänan väga. Oleme kõik valmis tööks. Meid ei ole küll väga palju siin kohal. Aga kuna meil on siin raportöörid olemas, siis on hea, kui me ajakavast kinni peame. Siiski kõigepealt paar teadaannet. kõigepealt eh, välisteenistus. Eh, härra Prokk, meie oma liige, on raportöör ja algselt me kavandasime kahekümne kaheksandal kolmapäeval pärastlõunal seda arutada, aga nüüd oleme selle edasi lükanud neljandaks maiks komisjoni koosolekule. Eh, see on see muudatus, mis meil päevakorras on tehtud sekretäriaat andis meile sellest teada, aga ma otsustasin selle välja kuulutada siin meie koosoleku alguses. nüüd me võtame esimese veebruari ja kahekümne teise, kahekümne kolmanda märtsi protokollid. me kinnitame need, kui eh, keegi midagi meie koosoleku kestel nende vastu ei ütle. ja ma tervitan doktor Pierre Morelli, kes on Euroopa Liidu eriesindaja Kesk-Aasias ja tema on siin meie hulgas täna selleks, et vahetada meiega mõtteid olukorra üle Kõrgõzstanis kahekümnendal aprillil baroness Ashton võttis sõna äh, siin meie kojas äh, selle kohta, kuidas asjade seis on Kõrgõzstanis. ja eh, doktor Morelli paluti külastada Kõrgõzstani, kohtuda ÜRO ja OSCD esindajatega seal, tagamaks, et rahvusvaheline üldsus on esindatud Kõrgõzstanis eh, eh, samuti ma tervitan Kesk-Aasia äh, delegatsiooni esimeest. igatahes äh, annan kohe sõna doktor Morellile ja võt-, teie ise otsustate, kui palju aega teil vaja on, aga võib-olla esialgu piirduda kümne-kaheteist minutiga, palun Eh, grazie signor Presidente, è un piacere per me, non è la prima volta che eh, tengo... Ma tänan, härra esimees, ma ei ole siin esimest korda teie ees. aga mul on suur heameel jälle siin olla ja käsitleda mm, Kesk-Aasiat, aga praegune ajahetk on veel erakordselt huvitav ja loodetavasti suudan ma kõikidele teie soovidele ja küsimustele ka vastata. suivre euh, très précisément vos instructions et me contenter ma äh, teen täpselt nii, nagu te ütlesite ja üritan siis rääkida väga lühidalt äh, selleks, et äh, katta peamised teemad, ilma et ma laskuksin detailidesse, et jääks aega rohkem küsimusteks, piirkond, mis tuleb katta, on tohutu ja iga riik, seal on maailm omaette ja üritan siis teha nii lühidalt kui võimalik ja rääkida peamistest teemadest. alustaksin siis sündmustest Kirgistanis ja vastaksin küsimusele, miks, et mis siis ikkagi juhtus. sellepärast, et eh, terve maailm, nii riigis endas kui ka välismaailm oli ikkagi suhteliselt üllatunud. teiseks eh, keskendun siis Euroopa ühenduse äh, Äh, panusele, äh, kuidas äh, Euroopa Liit asjasse oli seotud, mida me saaksime teha ja kolmandaks räägiksin siis natukene nendest seisukohtadest, mida on võtnud Euroopa Parlament kahekümnenda aprilli kohtumisel Lady Ashtoniga, meie kõrgema esindajana, ja esitasid esita-, esitati terve rida küsimusi Euroopa Liidu eh, Kesk-Aasia poliitika kohta ja ma arvasin, et võib-olla on kasulik täna paari sõnaga sellest rääkida, rääkida, milline on meie strateegia ja ka siin üritan siis mõned peamised jooned välja tuua. nüüd kõigepealt esimene küsimus, miks? minu meelest eh, vastust eh, sellele lihtsalt ei ole, on välisfaktorid kui sisepõhjused olnud selle kriisi taga sisemised põhjused ja hiljutised arengud. Kirgistan äh, üheksakümne teisel aastal äh, lahkus Nõukogude Liidust, tegemist on ühe nendest riikidest, mis vaatamata iseenda jõupingutustele iseseisvus, tegemist on tagasihoidliku väikese riigiga, mis oli siis Nõukogude Liidu liikmesriik ja järsku oli ta siis äh, <clears throat> üksinda maailmarallil iseseisva riigiga presidendi, esimese presidendi Kaevi äh, valitsemisaeg äh, päädis kahe tuhande viiendal aastal äh, tulbirevolutsiooniga, äh, tegemist oli siis suhteliselt äh, patsifistliku liikumisega, mis Biškeki territooriumil eh, siis eh, võttis ette mõned meeleavaldused, olukord oli mõneti võrreldav tänasega, eh, ühesõnaga võimu üleminek pärast valimisi, meeleavaldused, vabaühenduste ja opositsioonijõudude koondamine ning president Kajev Äh, siis äh, pidas, vedas läbirääkimisi ja lahendus leiti tollal ilma ohvriteta. seekord see enam nii ei ole. Kirgistan äh, ning vabaühendused olid siis seekord senisest aktiivsemad, revolutsioon, nii-öelda pseudorevolutsioon on osana tsüklist, äh, nimelt revolutsioonilised meeleavaldused, äh, muuseas, kodanikuühiskond on suhteliselt tugev, neil on piisavalt äh, võimalusi ennast mobiliseerida, me oleme olnud pidevalt nende kodanikuorganisatsioonide ühenduste esindajatega ja teiselt poolt siis võimu ebastabiilsus, mida iseloomustab pidev Äh, nii-öelda mobilisatsioon, mida nimetatakse tänavademokraatiaks, ehk teisisõnu pidevad meeleavaldused, vastumeeleavaldused, kõik koguvad siis enda taha jõudusid selleks, et nende toetajate arv tänavatel oleks nii suur kui võimalik ja tsükli lõpuks äh, on siis käes selline hetk, äh, kus, äh, kus poliitiline ebastabiilsus on valdav ja viib riigi siis <clears throat> nii-öelda üleminekurežiimi suunas. ühesõnaga, selline tänavademokraatia, poliitiline ebastabiilsus ning võimuvõitlus Äh, on valdav kõikides instantsides. Äh, ja klanni ja lõpptulemuseks on siis selline klanni äh, diplomaat, demokraatia. täna oleme siis selle tsükli lõpus, inimesed on meeleheitel, Bakajevi presidendi ähm, äh, ametiaja äh, tõttu äh, ning äh, nüüd on tõesti selline küsimus, et kuhu Kirgistan läheb edasi, kas see tsükkel hakkab jälle otsast pihta, mis muidugi oleks äh, lämmatav äh, demokraatlikuteks arenguteks seal riigis. ma ei lasku detailidesse, ärgem unustagem ka majanduslikke põhjuseid selles kriisis. majanduskriis tabas seda riiki väga tugevasti, kuivõrd see riik sõltub migranttöö <clears throat> jõudu, jõududest ja Tadžikistan, äh, teine vaene riik selles piirkonnas, äh, äh, on selles mõttes Kirgistanist erinev, et nendel on ähm, lihtsalt naftavarud. ja nüüd valitsus, ma rääkisin sellest klanni poliitikast, muidugi tohutu korruptsioon, Ehm, võim, võim on täiesti kontrolli alt eh, nii-öelda väljunud valitsuse ja presidendi ametkondade mm, pädevuste täielik segunemine ja Euroopa Liit sekkus siis, kui hakati arreteerima inimesi, inimeste mõrvad ja nii edasi ning eh, ärgem unustagem ka Äh, näiteks elektrienergia ja vee hinna tohutut tõusu viimastel kuudel, mis viis muidugi järjest suureneva meelehärmini. Äh, tulbirevolutsioon äh, aastaid tagasi viis suure koalitsioonini, kuid nüüd tuleb lahti murda sellest traditsioonilisest öö, mudelist sealt, seal ja ühesõnaga, põhimõtteliselt on olukord praegu suhteliselt keeruline. esimesed meeleavaldused olid kuuendal kuupäeval ja president otsustas kõik opositsioonijuhid arreteerida. absoluutselt kõik. see tähendas muidugi seda, et kõikide opos-, opositsiooni, kõik opositsioonijõud koondasid ennast äh, ühtsete äh, ridade taha selleks, et äh, meelt avaldada selles osas, mis viis muidugi absoluutselt täieliku poliitilise tupikseisuni. ja see kõik viis selle suure tragöödiani, ehk teisisõnu siis, kui kaheksakümmend kaheksa inimest lasti maha presidendi palees järgmisel päeval, see on tohutu katastroof äh, Kirgistanile, tegemist on esimese korraga, kus äh, me oleme näinud äh, sellist äh, tragöödiat. ja välisfaktorid. olgem siin ettevaatlikud, ärgem spekuleerigem liiga. praegu on natukene vara veel anda täit ülevaadet, on räägitud sellest, et asja taga on Venemaa tõsiasi, et sidemed Venemaaga on suhteliselt äh, Äh, tihedad ei tähe veel seda. ma tahaksin kaks fakti välja tuua, mis on täiesti objektiivsed ja mis kuuluvad täiesti selle jutu juurde siin, kõigepealt Kirgistan öö, äh, main-, Kirgistani mainist-, mainitakse väga vähe Vene meedias, kuid märtsis ja aprillis kriitika Vene ajakirjanduses äh, Bakijevi režiimi suhtes aina suurenes teatav kannatamatus Bakijevi ähm, käitumise osas oli sealt välja lugeda. ja teiseks, esimesel aprillil, seega viis päeva enne, kui äh, talle siis äh, see tohutult kiiresti arenev tragöödia pihta hakkas, kuulutati välja Venemaalt üks meede, nimelt eksporditoll sada protsenti kütusele, mis läheb Kirgist-, mis äh, Kirgistani minevale Äh, kütusele pandi siis sajaprotsendiline äh, maks peale ja <coughs> äh, see muidugi Kirgistanile suureks löögiks, kuivõrd tegemist on siis ju ometigi kevadtööde algusega ja, ja viis tõsiste raskusteni. mida valitsus on arvanud? jah, tegemist on endistest ministritest peamiselt koosneva Äh, valitsusega. Äh, nüüd, äh, kes siis on Bakijevis täiesti pettunud ja on temast siis lahku löönud, mõned nendest pandi suisa vangi, mõned vahistati. nii et täiesti selgelt tuleb öelda, me oleme nendega pidevas kontaktis, kontaktis ja me oleme üritanud viimasel viiel aastal pidevalt nende eest võidelda demokraatlik opositsioon on täiesti teadlik sellest, et tegemist on para-, paradoksaalse olukorraga praegu. mida aga tahetakse, tahetakse tulla tagasi õigusriigi ja põhiseadusliku re-, režiimi juurde, kuid äh, põhiseaduslik protsess, mille eile valitsus vastu võttis, mis on Veneetsia komisjoniga tihedas koostöös äh, Äh, koostatud, näeb ette parlamentaarse režiimi, kus äh, jah, riigil on president, kuid kes vastutab peaasjalikult riigi identiteedi ja nii-öelda elu eest, äh, kuid vastutus on siiski valitsusjuhil, kelle on ametisse nimetanud parlament, seega selline euroopalik süsteem, tuleb selgelt öelda, et meie oleme täiesti selgelt selle välja öelnud, president Mm. presidentaalne süsteem ei ole ennast õigustanud seal seni. kuidas Euroopa vastab äh, kogu sellele kriisile? tahan rääkida ainult võtmeküsimustest. Te teate, millise seisukoha võttis Lady Ashton äh, seitsmendal, kaheksandal ja üheksandal aprillil eelmisel aastal. mind saadeti äh, seda sõnumit edastama ka sinna, selleks et tuleb rahumeelne olukord taastada, tuleb asuda taas kord õigusriigi teele ja selline oli siis see sõnum, mille me edastasime kohe pärast neid sündmusi, neljateistkümnendal aprillil OSCD ja Euroopa Liit panid paika omapoolse skeemi ja seal öeldi sedasama sõnumit ikka ja jälle välja ja me aitasime riigil pöörduda tagasi siis mõistliku poliitika suunas, eh, lepitusmeetmed eh, samuti, vähemalt ajutised, <clears throat> selleks, et võimal-, võimaldada kodusõja lõppemist, kodusõja lõppemist. meie sõnum oli väga selge, me tahame, et pandaks paika teekaart eh, demokraatia saavutamiseks, me nõudsime seda ka välisministrite nõukogul, see tekst on teil kõigil kättesaadav ja see oli siis selle sõnumi sida, sõnu, sisu. Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia välisministrite mitteametlik kohtumine toimub homme Brüsselis ja ootame siis äh, teekaarti täpselt nendelt juba siin ma lõpetan ja Kesk-Aasiast räägin täpsemalt siis hiljem, aga praegu tahaksin äh, siis jätta natukene rohkem aega küsimusteks. Grazie, doktor Morell. Stato certamente nei tempi. ma tänan, doktor Morell. see ei olnudki väga pikk, te jäite ajapiiridesse, mis teile eraldati. üsna kokkusurutult esitasite te oma mõtted ja nüüd ma annan härra Bartolotsile sõna, tema on parlamendi delegatsiooni eesotsas, kes vastutab suhete eest Kesk-Aasiaga ja praegu jagatakse laiali ka raport Kõrgõzstani kohta. ja siin on siis kokku võetud see, mis toimus eh, hiljutisel välisministrite kohtumisel et see on teile siis informatsiooniks ja taustaks meie arutelu jooksul. härra Bartolotsi, võib-olla ka suudate jääda kümne minuti piiridesse? ma tänan. tänan härra Albertini ja ma tänan ka eriesindajat eh, tema ettekande eest räägite olukorra kohta Kõrgõzstanis? oma delegatsiooni esimehena mina leian, et Euroopa Liit eh, peab oma tähelepanu koondamegi sellele piirkonnale. mis seal siis toimub? ennekõike rahvusvahelise julgeoleku aspektid on väga olulised ja Euroopa Liidul, Euroopal äh, on seal suured huvid mängus, lisaks energiahuvidele. ja kõigepealt ma avaldan kahetsust ja kaastunnet. kannatanutele ja surma saanute omakstele. meil oli suured lootused Kõrgõzstanile ja näis mingil ajahetkel, et ta võib olla lausa eeskujuks teistele Kesk-Aasia riikidele. et kui seal õnnestub tõesti paremad elamised, mm, töötingimused luua ja demokraatia kehtestada, siis olnuks see nii, aga paraku meid tabas pettumus öö viimastel aastatel on rahva rahulolematus kasvanud, onupojapoliitika on süvenenud ja see ongi põhjustanud need hiljutised sündmused. Kõrgõzstan on Kesk-Aasias tähtsal strateegilisel positsioonil ja seal põrkuvad äh, suured strateegilised huvid. ma olen ka partnerlus- ja koostöökomisjoni aseesimees Mm, Euroopa Liit Kõrgõzstan ja möödunud aastal me kohtusime oma Kirgiisi kolleegidega ja arutasime just kõiki neid küsimusi. ja me tahaksime, et meil oleks suuremad volitused sellele riigile appi minna. nagu te teate, poliit-, et seal on suured majanduslikud probleemid ja poliitilised probleemid on tekkinud just majandusarengu toppamise tõttu transpordipoliitika, energeetika, investeeringud, need on valdkonnad, kus ka Euroopa Liidul on suur roll mängida. energia, energeetikastrateegia Kesk-Aasias on meie jaoks väga oluline. Tadžikistan, Usbekistan ja teisedki on vaja äh, kaasata aga kõige tähtsam on praegu see poliitilis-geograafiline piirkond Kesk-Aasias stabiliseerida ja selleks, et saavutada poliitiline stabiilsus, on vaja majandusareng tagada, on vaja avatud demokraatlikku süsteemi ja õiguspärasus, konstitutsioonilist mm, ühiskonda, meil on vaja, et viidaks läbi korralikud valimised ja et eh, paljud poliitilised parteid saaksid neil osaleda. ja siin me peame hoidma oma Euroopa Liidus silma peal nendel asjadel ja olema ka järjepidevad oma nõudmistes ning hea, kui me võtaksime eh, järgmisel osaistungjärgul vastu resolutsiooni ja näitame, et me oleme pühendunud nende küsimuste lahendamisele ja et me ka oleme valmis astuma konkreetseid samme sekkumaks. see aga nõuab et Euroopa Liidu välispoliitika oleks suunatud äh, stabiliseerimisele ja demokraatia kehtestamisele selles piirkonnas. ei piisa sõnadest, tuleb konkreetseid samme astuda ning siin on minu üleskutse nõukogule. aga nõukogus paraku räägitakse ainult üldmõistetest ja avalduste keeles äh, Äh, ja ei võeta konkreetseid kohustusi. ma kohtusin täna Kõrgõzstani suursaadikuga härra Asiloviga ja tema sõnul ajutine valitsus nüüd kontrollib juba kogu riiki, aga äh, seal suursaadik ütles meile, et kolmsada kuni viissada endise presidendi toetajat on Almatas ja Kõrgõzstanis on vaja kohapeal see probleem lahendada. ja nagu me kuulsime härra Borrellilt, Euroopa Liidu eriesindajalt, on ette näha tegevusplaani äh, koostamist, elluviimist ja demokraatia taastamist ning konstitutsiooni kehtestamist rahvahääletus on kahekümne seitsmendal juuniks kavandatud, oktoobris on parlamendi ja presidendivalimised kavandatud ning loodetavasti siis e, riik muutub vähem presidendi poolt juhitavaks riigiks ja rohkem parlamentaarseks riigiks. E, igatahes ajutine valitsus on otsustanud, et e, juulikuuni peavad nemad ja tähtis on nüüd, et Euroopa Liit kiiresti appi tuleks ja ma loodan, et see resolutsioon, mille Euroopa Parlament järgmisel nädalal eh, läbi arutab ja heaks kiidab, kutsub üles ka komisjoni tegutsema ja andma humanitaarabi Kõrgõzstanile, sealhulgas ka toiduabi. ja seda väga kiiresti, selleks, et inimestele appi rutata. ma ütlesin suursaadikule seda ja ma ütlesin ka, et julgeolekuprobleemid tuleb lahendada ka ilma edasise verevalamiseta ning loodetavasti Kõrgõzstan suudab oma praeguse rahvusvahelise positsiooni säilitada ning selleks peab ta kiiresti parlamentaarse demokraatia teele asuma. parlament peab mõistma, kuivõrd täh-, kiireloomuline see ülesanne on. ning Euroopa Liit omalt poolt teeb kõik, mis tema võimuses Kõrgõzstani toetamiseks selles väga keerulises olukorras, milles riik praegu on ja ma arvan, et tõesti see on eh, tee edasi. fraktsioonid, kui nad hakkavad koostama resolutsiooni, parlamendi nimel peavad selle peale mõtlema. ning ma kutsun üles komisjoni võib-olla sekkuma mitte selliste üldiselt, vaid ikka konkreetsete tegudega, sest eh, elanikkond Kõrgõzstanis on praegu tõesti täbaras olukorras. ma tänan, eh, härra Bartolotsi. meil on terve rida sõnasoovijaid ja alustame Turkmenistani raportöörist, härra Nikolaist. Uh, proua Nikolai. Uh, e- suur tänu, härra esimees olukord on kohe kindlasti murettekitav. tegemist on väga keerulise olukorraga ja kui me nüüd vaatame nõukogu järeldusi Kõrgõzstani kohta, siis on need ilmselgelt liiga nõrgad. siin on üks lõige, kus räägitakse sellest, et me peaksime jälgima olukorda koha peal kuid see sõnastus ei too esile seda, kui rasked on probleemid sealses regioonis ja seda, et me peaksime neid sündmusi seal tõsiselt võtma. meie oma resolutsioonis peaksime rääkima konkreetsetest meetmetest, meetmetest, mis on mõeldud äh, elanike toetamiseks, äh, demokraatia sillutamiseks ja samal ajal tuleb meil ka oma poliitilises sõnumis selgelt välja öelda, et meid huvitab selle regiooni areng mul on konkreetne küsimus härra Morellile. Venemaa ja USA mängivad sealses regioonis väga tähtsat rolli. ajutine valitsus lähtub küll demokraatia põhimõtetest, kuid selles valitsuses on näha siiski ka tendentse, et Äh, toetatakse vana valitsuse mõtteviisi või on seal isegi liikmeid, kes kuulusid ka vanasse valitsusse. nii et ähm, kas ähm, teile tundub, et seal üritatakse üle minna USA süsteemile, et USA mudel on äh, eeskujuks või siiski arvestatakse pigem Venemaaga, Venemaa on ju siiski pigem Äh, lähemal seal. suur tänu, proua Nikolai ja nüüd härra Peeterle, palun. Eh, zelo profesionalno eh, predstavitev razmer v eh, tej državi. suur tänu, suur tänu, härra esimees, ma tänaksin ka härra Morelli olukorra kirjeldamise eest. mina olen ka jälginud sealset olukorda OECD esimehena paar aastat tagasi. ja ma leian, et äh, olukord on sarnane paariaastase olukorraga, kuid siis ei olnud vägivalda nii palju, nii et praegusel hetkel võib öelda, et olukord on muutunud halvemaks. demokraatlikke edusamme ei ole tehtud, riik ei ole teinud samme demokraatia poole. praegusel hetkel mulle tundub, et ei lähtuta ka mingist demokraatlikust alternatiivist selleks, et olukorda muuta. opositsioonis on eelnevate valitsuste liikmed. Proto-, proua Utombajeva oli eelmises valitsuses minister, ta oli välisminister ja ma arvan, et me peaksime seda arvestama ning et Euroopa Liidul on vaja selget poliitikat. nii saab Euroopa Liit kaasa aidata sellele, et sarnased olukorrad enam ei korduks ja et et äh, tehakse ka kvalitatiivseid edusamme. mul on väga hea meel, et meil on nüüd tegevuskava äh, demokraatia sisseviimiseks, aga mulle valmistab muret see, mis edaspidi juhtub. meil on olnud ka varem olnud tegevuskavasid, kuid mingeid samme sellele jälginud, järgnenud. ja nüüd tuleb Euroopa Liidul tõesti sekkuda ja toetada demokraatiale viivat protsessi, arengut toetavat protsessi. ja mind huvitaks väga, milline on see tegevuskava ja kuidas meil on võimalik Kõrgõzstani toetada pärast selle tegevuskava vastuvõtmist. tegemist on küll väikese riigiga, kuid ta tähtsa riigiga just stabiilsuse tagamiseks selles regioonis ja seda hoolimata sellest, kas sellel riigil on naftavarusid või mitte. ja ma arvan, et selle rii-, see riik on ära teeninud ka väga tähtsa erilise koha meie Kesk-Aasia strateegias. me peaksime sekkuma olukorrale. paar aastat tagasi meil ei olnud äh, Kesk-Aasia esindajad Euroopa Liidus, nüüd on ta olemas, nii et meil tuleb tõesti hakata samme tegema. suur tänu, härra Peeterle! ja nüüd saab sõna kolleeg Provera, kes on äh, selle komisjoni esimene aseesimees. suur tänu, härra esimees, mul on küsimus esindaja Morellile, ma tänan teda ülevaate eest. siin on teatud asju, mis mulle meenutavad, et äh, sealses regioonis on ka äärmuslikke jõudusid ja seal ja sellepärast tahaksin teada, mis rolli mängib äh, islami fundamentalism. teiseks, kas on mingeid märke, et olukord muutub, kas olukord on võimalik, kas olukord on võimalik muuta ainult uue põhiseaduse, uue parlamentaarse süsteemi kaudu? kas äh, põhiseaduse muutmine parandab olukorda? mulle tundub, et äh, meil tuleks tööd teha ka selleks, et äh, ühiskonna arvamusi muuta, nende suhtumist muuta, võib-olla peaksime rohkem sekkuma just haridusse, selleks, et inimeste teadlikkust tõsta. seda on vähe, väga vähe tehtud minu arvates siiamaani. suur tänu, ütleb härra esimees ja nüüd saab sõna kolleeg Vaidere. Godātais priekšsēdētāja kungs, tänan, härra esimees. mina tahaksin ka mõned omapoolsed märkused teha. kõigepealt olen ma pettunud selle äh, nõukogu teatise üle ja ka proua Ashtoni äh, avalduste üle, mille ta tegi paar päeva pärast rahutusi Need on väga üldsõnalised, tavaliselt meie kinnitused, et on vaja tagada demokraatia ja julgeolek ja kõik on õige, aga paraku see ei anna midagi. ma tahaksin vastuseid konkreetsetele küsimustele, mis minul on tekkinud. kõigepealt, milline on meie suhtumine vahevalitsusse, ajutisse valitsusse? kuidas meie suhtume sellistesse riigipööretesse. härra Morell ütles, et enne eh, rahutusi Kõrgõzstanis Vene ajakirjandus kirjutas Kõrgõzstanist. ja eh, samal ajal massimeedias Venemaal rünnati ka Gruusiat. ja meie Äh, saadikutena äh, juba hoiatasime, et võib-olla on oodata mingeid sõjalisi sündmusi, aga midagi me ei võtnud ette ega teinud ja ma olen väga mures sellise üldsõnalisuse pärast. Äh, rahutuste ajal on me, me näinud ka, et relvad on sattunud meeleavaldajate kätte, relvi on varastatud ja kui me räägime, kuidas suheldi kukutatud presidendiga, siis seda tehti eh, võimu positsioonidelt. võib-olla peaks olema selline suhteline tasakaalustatum. kas meie nagu Venemaa aktsepteerime seda vahevalitsust või mm, eh, kuidas ja kuidas me kujundame Euroopa Liidu tugeva positsiooni, kui me ainult vaatlejad oleme, siis me ei suuda mõjutada seda strateegiliselt tähtsat piirkonda. Mm, grazie, eh, onorevole Vaidere, la parola all'onorevole. ma tänan. Eh, proua Taalova. Ďakujem vám pekne. To som sa rýchlo dostala na rad. Uh, Äh, ja mis on saab, suur tänu, mul on väga hea meel, et te mulle sõna andsite. kõigepealt tahaksin tänada härra Morelli tema ülevaate eest, tema raporti eest. see raport näitab, et ta tõesti teab olukorda koha peal, et ta tunneb olusid ja et ta on teinud väga suure töö ära ja see raport näitab ka, et me peaksime sealset valitsust tõsiselt võtma. minu küsimus on, millised on need konkreetsed sammud, mida Euroopa Liit soovib teha selleks, et olukorda parandada? meil ei piisa mitte ainult ilusatest sõnadest selle kohta, et meil on vaja midagi ära teha, ma tahan teada täpselt, milliseid reaalseid samme kavatakse, kavatsetakse ette võtta. kas me kavatseme rahalisi vahendeid suurendada, kas me anname humanitaarabi, mida konkreetselt kavatseme me sellele regioonile anda, mis on väga tähtis meie jaoks. tegemist on äh, piirialaga äh,, seal lähedal on Af-, Afganistan, nii et meil tuleb midagi ette võtta. penso che sia opportuno forse fare un break nel, negli võib-olla võib-olla oleks hea, kui me teeksime väikese pausi selleks, et te saaksite vastata esitatud küsimusele ja siis anname sõna teistele saadikutele. ma tänan, härra esimees. ma tänan kõiki saadikuid väga asjakohaste küsimuste eest. ma üritan neile vastata nii täpselt kui võimalik võib-olla ma teen lühidalt ja pärast saame jätkata veel arutelu, aga ma saan aru ka, et aeg on meil piiratud. kõigepealt, mida ütles härra Bartolotsi? ta rääkis sellest, kuivõrd tähtis äh, on see USA sõjaline baas ja ka US, ka Euroopa Liit on väga mures, sest tõesti, tegemist on transiidipiirkonnaga, see niinimetatud transiidikeskus, äh, sõjamoon mm, personal, kes suundub äh, stabilisatsioonijõududesse Afganistani, kasutab seda sõjalist baasi. see asub Manases, mis on tegelikult tsiviillennujaam ühelt poolt, aga teiselt poolt on tegemist ka sõjalise baasiga, äh, tuginetakse kahe tuhande üheksanda aasta kokkuleppele, seda kutsutakse transiitkeskuseks nüüd, aga tegemist on ikkagi sõjalise baasiga äh, need sajad sõjaväelased maanduvad sellel lennuväljal, kõigepealt ja siis suunduvad Afganistani edasi või tulevad Afganistanist ja siis peatuvad seal baasis enne koju naasmist. nii et tegemist on väga mm, tähtsa strateegilise punktiga kogu sõjaväelise personali jaoks. nii et kõik see, mis toimub Afganistanis, on ka otseselt seotud sellega, selle strateegilise punktiga. ja USA strateegiline äh, võrgustik sisaldab seda. aga tõesti, kui me vaatame kaardile, siis me näeme, et see on tõesti otsetee, mis Afganistani viib ja kui meil nüüd on vaja mingi teine marsruut leida, siis on see väga keeruline kaardilt leida. Äh, nii et kui me vaatame nüüd, kes läheb Afganistani ja kes sealt tuleb, siis nende jaoks on see transiitkeskus ülimalt oluline. Hispaanial ja Prantsusmaal olid mõned kuud tagasi probleemid, Hispaanial oli kavandatud äh, meditsiinne transport ja ka Prantsusmaal olid varud äh, saata äh, Afganistani ja iga kord läksid kaasa ka paarsada inimest. nii et ma mõistan väga hästi neid probleeme, millele härra Bartolotsi viitas. nüüd Hiina ja USA. USA ja Venemaa. jah, ka Hiina äh, on tähtis Kõrgõzstani naaberriigina ja on sellele riigile väga tähtis strateegiline partner ja ka majanduslikult. Kõrgõzstan on tegelikult platvormiks mm, Hiina eh, ekspordile Kesk-Aasiasse laiemalt. Eh, nüüd Vene või Ameerika demokraatia mudel. ma võiks öelda, et Euroopa mudel, aga nad valisid parlamentaarse tee, parlamentaarse demokraatia tee ja see on nüüd pannud nad äh, Veneetsia komisjoni abi paluma. Nad on pöördunud Euroopa Nõukogu poole abi saamiseks. ma kavandan tagasi minna äh, sinna piirkonda. parunes Ashton äh, andis mulle mandaadi sinna suunduda kaheksakümne päeva pärast. eile me rääkisime rääkisime Veneetsia komisjoni sekretariaadiga need asjad läbi, sest Vene-, Veneetsia komisjonil ja Euroopa Liidul on siin ühisugused huvid. me ju toetame äh, konstitutsioonilist süsteemi ja Veneetsia komisjoni peasekretär on väga palju Balkani riikides töötanud just selliste põhiseaduslike projektidega ja ta alustab ka mai alguses Euroopa Nõukogu toetuskomisjoni tööga selles piirkonnas ning üheteistkümnendal mail suunduvad eksperdid juba Euroopa Nõukogust sinna piirkonda ning hakkavad nõu andma ja toetama Kõrgõzstani. nii et ma usun, me teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et oma oskusteadmised mm, sinna suunata. aga tegelikult me reageerime sellele, mida Kõrgõzstani kodanikud on palunud meil teha. kas see nüüd on õige lahendus või mitte, seda muidugi võib rääkida, aga me peame ka mõtlema selle peale, et kuidas leida tasakaal riigi põhja ja lõunaosa vahel. tegemist on väikese riigiga, kus föderaallahendus võib-olla ei ole hea lahendus, võib-olla on parem leida mingi selline lahendus, mis hõlmab kogu riiki ja selline klannide regionaalpõhine föderaallahendus ei ole hea mõte. ja nüüd ärgem korrakem oma vanuseid, vana vigu, vanu vigu. tähtis on tagada, et meil oleks nimekirjapõhine valimissüsteem, mis põhineks ka poliitilistel parteidel, ma ei pea nüüd hakkama kõiki neid põhimõtteid teile selgitama, te olete parlamendisaadikud kakskümmend aastat presidendiriiki, presidendi tüüpi demokraatiat selles riigis on meile näidanud, et eh, see viib klannipõhisele lähenemisviisile. kohalike klannide liidrid on need, kes alati näikse valimistel võitvat ühel või teisel viisil. kui me vaatame, mis on eh, toimunud Äh, viimasel ajal ja mida on nüüd vaja teha, siis me oleme leidnud, et meil on vaja kõigepealt oma parimad oskusteadmised neile suunata, anda äh, materiaalset ja finantstoetust äh, selleks, et inimesed saaksid oma tahet väljendada. Öeldi, et jah, et vanad tegijad on jälle võimul, jah, tõepoolest, aga varasemal ajal on ka vanad tegijad vanglasse heidetud. ja selle eest, et nad on öelnud, et nad ei kavatse enam president Bakijeviga kaasa minna ja ma usun, et see on väga tähtis, loomulikult see ei garanteeri midagi tulevikuks, tuleb väga tähelepanelikult silm peal hoida sellel, mis seal toimub, aga ma leian, et see sõnum, mille me jätkuvalt saadame, on väga selge. meil on suured lootused, aga me näeme ka ohtusid. üks näide homme vahevalitsuse ministrid Kõrgõzstanis kuulutavad välja inimõiguste deklaratsiooni ja lubavad Punasel Ristil jälle riiki tulla. ja need on need asjad, mille kallal nad töötavad ja väga konkreetsed sammud, mida nad astuvad. nüüd see noorema põlvkonna küsimus, inimesed keda mineviku taak ei koorma. siin peaks ka pisut ettevaatlik olema. tihtipeale, et lõpuks leiate, et kõik need kultuuriorganisatsioonid, spordiorganisatsioonid tegelikult ei olegi nii süütukesed, kui nad esmapilgul paistavad, tegelikult nad varjavad midagi hoopis muud kui räägitakse uuest põlvkonnast, kes peale tuleb, siis tuleb kõigepealt ikkagi üle kontrollida, mis tegelikult toimub. ja kas demokraatia põhimõtetest ikka tõesti kinni peetakse nüüd see terrorismi oht. islam ei ole olnud radikaalne äh, selles riigis. islam tuli sinna riiki üsna hiljuti. ja ma arvan, seda liiki islam, mida me Kõrgõzstanis näeme, erineb suuresti sellest, mida me näeme mujal. Kõrgõzstani rahvas on nomaadid, äh, kes elavad Äh, elasid mägedes ja üheksateistkümnendal sajandil sattusid nad Vene võimu alla. ja nende islamiusk ei ole nii dogmaatiline ega ekstreemne. ja usuelu selles riigis on üsna rahumeelne. üks mufti on traditsiooniliselt selles riigis, kes seisab ähm, hea usuelu eest ja see on üsna rahumeelne. nüüd viimase kahekümne aasta jooksul riigi lõunaosas oleme näinud seda, et ekstremist on siiski pead tõstnud. seal on liikumine, mis näikse avavad äh, uksed ka radikaalsematele liikumistele, see on väga delikaatne küsimus. mina olin üheksakümne teisel aastal saadik, suursaadik Kõrgõzstanis ja külastasin piirialasid, äh, mägialasid kolmsada meetrit äh, merepinnast kõrgemal, käisin nendes piirkondades. ja Sekuli järve ääres tõesti on asutatud selliseid väikseid ekstremistlikke rühmitusi, aga need on vaid äh, Äh, rahulolematute äh, rühmakesed, kes on vaesuse vastu, mis selles riigis valitseb. Mm, seal on ju sotsiaalsed probleemid. ja ekstremistid loomulikult kasutavad selle ära. sellise sotsiaalse rahulolematusega, sellega me peame tegelema. Äh, veel paar küsimust see, mida nõukogu eile tegi, oli saata teile selge sõnum meie kohustuste kohta. jah, me oleme seal kohapeal ja oleme seal olnud päris algusest peale ja me oleme selgeid sõnumeid mm, saatnud, et me ei ole kunagi taganenud. me ei ole öelnud, et tahaks näha mingit presidendi immuniteeti äh, aga me leiame, et see rahu, mis on, tuleb tagada, ehk samas on see väga habras. ja see on nüüd vahevalitsuse ülesanne. jah, tõesti, finantstoetust on neile vaja ja me töötame selle kallal. me oleme võtnud juba kohustusi, mis ulatuvad miljonitesse, aga hoolimata sellest, mis selles riigis toimub Euroopa Liit kinnitab, et riigi kõige vaesemad piirkonnad äh, saavad meie toetuse. ja see on tähtis kohustus, mille me endale võtame. möödunud nädalal me hindasime veel kord olukorda koha peal. ning meil on tähtis tõesti mõelda kõige pakilisemate vajaduste rahuldamise peale. ma arvan, ma vastasin kõige peamistele küsimustele. Per... suur tänu, härra Morell. jah, tõesti, aega on meil vähe ja seega pean sellega seoses ka ütlema, et ainult neli inimest saabki nüüd veel sõna. proua Madurell. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka, härra Morell. ma, mul ei, ma ei räägi kolm minutit. härra Morell, te ütlesite, et te teate väga hästi seda regiooni ja te tunnete Kõrgõzstani väga hästi ja et see maa ja see regioon on teile südamelähedane kuid sellegipoolest tekkis mul küsimus, et kas need meetmed, mis meil on olemas, kas need on piisavad, kas on, on ka komisjoni meetmed selleks, et olukorda seal paremusele pöörata? me kõik viis aastat tagasi, kui Bakajev valiti presidendiks, lootsime, et nüüd läheb kõik paremaks. ja ma arvan, et me vaatasime liiga kaua pealt, kuigi me nägime, et mitte midagi paremaks ei lähe, nii et see oleks pidanud olnud ohumärgiks nüüd, kui me räägime toiduabist või finantsabist, siis kas te ei mäleta, me kaks aastat tagasi andsime ka kolmekümne miljoni euro eest toiduabi. see raha läks lihtsalt kaduma ja ei jõudnud tegelikult rahvani. nii et sellepärast tahaksin ma nüüd teada, kuidas me seekord tahame seda olukorda paremini lahendada see poliitiline olukord, demokratiseerimine on tähtis, humanitaarabi on tähtis, kuid väga tähtis on ka, et meie annaksime panuse selleks, et põhjaosa ja palju vaesem lõunaosa hakkaksid koostööd tegema, nii et mõlemal osariigist oleks ka tulevik, nii et ähm, see on ka ju küsimus, ähm, millega tuleb tegeleda. mina ise tean seda riiki juba üheksateist aastat ähm, ja ma arvan, et minu arvates on väga tähtis, et me selle küsimusega tegeleksime. kõige tähtsam oleks, et komisjon tegeleks kõikide Kesk-Aasia riikidega. et komisjon oleks seal äh, esindatud, et seal oleks nii-öelda Euroopa maja, selleks et me tõesti saaksime mõjutada nende riikide arengut, kus see tõesti ka võimalik on. Te rääkisite nii-öelda mugavast islamist, aga ma näen ka, et vaesus lõunapiirkonnas on tegelikult ukseks teistsugustele mõjutustele ja isegi nüüd, kui uus valitsus astub ametisse, siis see uksekene peaks meile siiski muret valmistama, aitäh. no proua Jeegla ja härra Boris, palun. suur tänu, härra esimees. minul on suur au olla samuti Kesk-Aasia delegatsiooni liige. see, mis Kõrgõzstanis äh, juhtus, on äh, otsene tulem äh, nõrgale majandusele ja nõrgale riigiaparatuurile. ja väga lihtne oli sellisel olukorral siis selles kontekstis tekkida. kuid minu küsimus puudutab täpsemalt Euroopa Komisjoni strateegiat täpsemalt eh, Kesk-Aasiaga sõlmitavat lepingut, kas Kõrgõzstan ei peaks mitte eh, võtma kui eh, meie järjest suureneva Kesk-Aasiaga arendavate suhete äh, nii-öelda pilootprojekti, kas me ei peaks rääkima ka sellistest asjadest nagu ameeriklaste sõjaväebaasid ja Vene mõjud? kakskümmend aastat on olnud meil väga head kogemused äh, kaheteistkümne Euroopa Liidu liikmesriigiga, liikmesriigis demokraatliku äh, ülesehitusprotsessiga, nii et minu meelest seda kogemust peaks jagama ka teistega ja mul on väga hea meel äh, selle üle, et meie eksperdid kavatsevadki neid aidata põhiseadust kokku kirjutades. kuid toetust on vaja ka mujal meil on vaja toetada seda süsteemset üleminekuprotsessi demokraatiale. ja minu küsimus siis strateegia kohta, kas tegemist saab olema tõsiseltvõetava strateegiaga või äh, on jällegi tegemist sellise täiesti eraldiseisva strateegia ainult selle riigi jaoks? suur tänu ja sõna saab kolleeg Dorfmann. Äh, suur tänu, härra esimees, mul on kaks väga lühikest küsimust härra Morellile, kui lubate. <clears throat> mida te arvate praegu äh, stabiilsusest riigis, kas on oht, et äh, vägivald puh-, vägivald puhkeb uuesti ja kuidas te hindate olukorda seoses referendumiga põhiseaduse osas, mis äh, aset peaks leidma? ja kas eh, ka sellega seoses on võimalik, et vägivald, vägivald puhkeb uuesti või ei? suur tänu ja veel võib sõna saada mõni kolleeg, kui soovite, sest et kõnelejad ei kasutanud oma kolme minutit, kui ei, siis saab sõna härra Morell lõpetuseks, palun. suur tänu, härra esimees, teen väga lühidalt ütleb siiski komisjoni presidendi esindaja. Äh, ma ei vastaks siin poliitilistele küsimustele, sellepärast et mina vastutan humanitaarabi andmise eest komisjonis ja keskenduksin siis sellele küsimusele. tegemist ei ole poliitiliste kriiside lahendamise meetmega, äh, kuid nagu öeldi, meie ekspert on seal praegu kohal Biškekis, kes äh, on koostamas oma analüüsi ja ühe aruande ta juba koostas, mis on edastatud ka Euroopa Liidu institutsioonidesse ja liikmesriikidesse. see jõudis sinna täna hommikul, kus äh, reastatakse siis üles äh, vajadus humanitaarabi jaoks, äh, seda on suhteliselt vähe vaja, meie partnerid vajavad seda selleks, vajavad seda küll, kuid mitte väga palju, kuivõrd nad on suutnud oma vahenditega vastata humanitaarkriisile kuid me oleme muidugi valmis sekkuma, kui see on vajalik. suur tänu, härra esimees! suur tänu Euroopa Komisjonile ja nüüd lõppsõnaks äh, härra Morell. suur tänu, härra esimees! ma tuleksin tagasi korraks äh, ühe küsimuse juurde, millele ma varem ei vastanud, kuid mis on oluline kas me tunnustame uut valitsust? see küsimus kerkib ikka ja jälle, algusest peale, ja valik, mis langetati, ja selle juurde me ka jääme. nimelt valitsuse tunnustamise küsimus praegu ei ole päevakorras sellisena üldse. parem oleks selle asemel, et esitada endale pidevalt selliseid küsimusi juriidilisest valdkonnast tegeleda otseselt äh, praeguste vajadustega ja otseselt panustada riigi stabiliseerimisele. nii kaua, kuni äh, see suund, mis on võetud, on õige. ja see on see sõnum, mille me esimestel kriisipäevadel kohe edastasime, seda taaskinnitas Lady Ashton, kuigi suhteliselt üldises vormis, aga uskuge mind, kõrgema esindaja sõnumist saade, saadi täiesti õigesti aru Biškekis ja homme siis peaks sellele antama konkreetne vastus. nii palju siis sellest. Äh, me ei tohiks ennast äh, lasta formaalsusest, formaalsustest äh, heidutada on ära tehtud, tuleb ära teha suur töö järgmisel kuuel kuul, nii nagu Aasia delegatsiooni juht ka ütles, oktoobris on tulemas valimised. ja nüüd räägiksin siis teemast, mis puudutab otseselt vajadusi ja seda, mida on vaja teha veel edasi. kogemus on seni näidanud, ja nii nagu komisjon ka on öelnud, see valik, mis me langetasime, nimelt toetada õigusriigi arendamist, sealhulgas ka muuseas vanglate ehitamine, me kaasfinantseerime seda, sellepärast et olukord seal oli täiesti kohutav. kuid see kõik on seotud äh, koolitustegevusega, Justiitsministeerium, Siseministeerium on kaasatud sellele äh, Äh, ühesõnaga, kogu see valdkond, nii et see telg, mille me valisime, on meie jaoks väga oluline. ja põhimõtteliselt äh, see suund, mille me võtsime, äh, on õige, me oleme selles veendunud ja seda ei pea üle vaatama ja küsimus stabiilsuse kohta. stabiilsuse probleem muidugi on otseselt seotud ka sellega, et majanduslikult on see riik väga halvas seisus ja sellepärast on meilgi vaja hädaabiplaani eriti Biškeki jaoks. stabiilsus pealinna ümbruskonnas äh, on otseselt sõltuv sellest, kui palju noori inimesi töötab, praegu äh, on see kolmkümmend, nelikümmend protsenti äh, riigi keskosast, tohutu meelehärm ja oodatakse palju. ning muuseas, paljud need tööta noored on hakanud tegelema kuritegevusega, salakaubitsemisega ja muidugi Kõrgõzstani probleem on see, et äh, põhimõtteliselt struktuur öö, on öö, äh, täiesti korrumpeerunud ja see kalli, klannisüsteem, seda on nüüd üritatud öö, lammutada, kuid öö, äh, täna me näeme sellise kuritegeliku võrgustiku taas väljakujunemist nii et koostööd tuleb teha õigusorganitega ja kohtusüsteemidega. Äh, narkootikumide vastane võitlus, selles osas oleme koostööd teinud äh, Justiitsministeeriumiga, et võidelda väga jõuliselt äh, narkokaubanduse vastu, sellepärast et muidu kujuneb sellest väga suur võimalus väga paljudele noortele inimestele nii palju siis vastusteks prioriteetide kohta ja nende sihtide kohta, mille me oleme endale võtnud. Äh, lühikeses perspektiivis. ja muidugi ka toetame prioriteetide seas demok-, parlamentaarset demokraatiat, Strasbourgi Euroopa Nõukogu on äh, meiega liitunud, see eeldab äh, ka siis muidugi koolitusprogramme. ja sõnumi saatsin ma kõikidesse liikmesriikidesse Biškekist kohe pärast neid kriise, seda kriisi, <clears throat> et koolitus programmid annavad võimaluse eh, sellele noorsoole seal samuti. ja see puudutab ka meie liikmesriike, kui nad hakkavad sealt liikuma Euroopa suunas. Erasmus Munduse programmi läbi tekivad väga paljud võimalused nendele noortele eh, inimestele. Eh, ja komisjon on juba koha peal, proua Jeeglele vastaksin siis selge jah-sõnaga. meil on delegatsioon täiskoosseisus seal, delegatsiooni juht, äh, meie saadik Chantal de Brecht. ja tegemist on siis, nagu ma ütlesin, äh, delegatsiooniga, kes praegu koondab oma jõudusid. Äh, oleme saatnud ka eksperte selleks, et toetada neid poliitilise analüüsi tegemisel. nii et komisjon on täiesti kohal ja praegu on äh, Saksamaa äh, see, kellel on võib-olla kõige suurem esindatus riigis, nendel on oma saatkond seal ja nii edasi, ja härra Kushner ütles, et nad kavatsevad äh, samuti seal saatkonna avada, seni on olnud seal ainult atašee kohal, nii et praegu on Biškekis asjad arenemas. ja see on mõneti paradoksaalne, mis seal on juhtunud. tegemist on Euroopale kõige lähemal aseva, asuva riigiga, kuid samas oli seal eurooplaste kohalolek kõige väiksem võrreldes teiste Kesk-Aasia riikidega. nii et äh, tuleb jõupingutusi kindlasti teha. ja nüüd veel lõuna küsimus. see küsimus on esitatud, kuid ärgem üle dramatiseerigem asju. Äh, lõunaosad jah, on Bakijevit toetanud ja põhjaosa justkui toetaks siis äh, ajutist valitsust, see ei ole nii lõunaosa riigist oli samuti pettunud Bagijevist ja Bagijev on sealt ju pärit. ja te teate, et Stalin lõikas äh, selle maailma unikaalse oru, kust Bagijev on pärit, äh, ära Äh, pooleks pigem andis osa Tadžikistanile, osa Kõrgõzstanile, see tehnika oli karm. ja täna on need, selle sammu tulemused ka väga hästi näha ja, ja, ja need inimesed sealtsamalt, samast Bakivi kodupiirkonnast olid äh, vägagi pettunud ja muidugi see ei tähenda seda, et see lõuna täna järgib kõike seda, mida Bish-, Bishkekis tehakse. kuid oluline on see, et ajutine valitsus äh, suudaks kõikide riigis valitsevate jõududega kontakti hoida ja et äh, samas ei äh, toodaks siis Bishkeki võimumängude ohvriks kogu riigi demokraatiat ja nii edasi. oluline on see, et kõik äh, riigijõud äh, oleksid äh, ära kuulatud ja et nende vahel oleks tasakaal. ka põhiseaduslikus protsessis on see väga oluline, et kõikide seisukohad tuleksid välja ja et riigi ühtsuse, ühtsus tagatakse. ja see eeldab muidugi väga olulisi dialoogi. kuid muidugi, kui te küsite, et äh, <clears throat> kas vägivald on võimalik, praegu hoiavad kõik osapooled hinge kinni. tuleb olla ettevaatlik. me oleme näinud, et meeleavaldusi, meeleavaldustel viimastel päevadel, et on võimalik edasine vägivald, kuid äh, etnilised küsimused samuti, ärgem äh, äh, <clears throat> lollitagem ennast Bishkeki ühes äh, linnajaos äh, sai viis inimest surma nelikümmend viis päeva tagasi Türgi päritolu inimesega, inimestega, äh, tapjad Vene päritoluga, aga tegemist ei ole etnilise sõjaga, vaid maffiasõjaga, kus võitlus käib territooriumi üle Äh, tegemist on äh, territooriumiga, kus siis elavad sellised väikesed grupid koos, justkui ei kellegi maa. ja tegemist ei ole etniliste konfliktidega, vaid pigem selliste maffiakonfliktidega. ärgem, olgem siis ettevaatlikud öeldes, et vähemusi äh, diskrimineeritakse. ärgem toitkem äh, neid riske ja, ja kartusi, mida selles osas on ehi-, esitatud, jah, muidugi tuleb olla ettevaatlik. OSCE vähemuste öö, äh, koordinaator on just praegu Biškekis, kuid Veneetsia komisjon ja meie komisjon peab samuti tagama selle, et uues parlamentaarses süsteemis on vähemused esindatud. nii et võtkem rahulikum ja ärgem toitkemgi siis selliseid äh, seisukohti. ebastabiilsus on muidugi täiesti selgelt äh, näha ka täna. Äh, valitsus teab ja on kursis sellega. Nende autoriteet on küll suurenenud viimastel päevadel, kuid tegemist on siiski üleminekuperioodiga ja rahvahääletus. kõige olulisem on see, et see referendum sujuks hästi ja nad on palunud, et äh, valimisvaatlusmissioonid saadetaks sinna kohale selleks, et tagada rahvahääletuse kvaliteet ja hääletuse kvaliteet. ja OSCE vaatlusmissioon on sinna minemas. ja nii, et meil on täiesti selged seisukohad selles osas. ja veel Kesk-Aasia strateegia kohta paar sõna, kuivõrd see küsimus esitati mitu korda. kõigepealt väga lihtsalt praegu seda strateegiat äh, <clears throat> täidetakse, see võeti vastu Saksa eesistumise ajal kolm aastat tagasi. Äh, nõukogu ja komisjon tegid koostööd äh, ja Lady Ashton veab siis seda tööd mõlemas institutsioonis. ei saa öelda, et meil on, oleks vaja oma lähenemist täiesti muuta, vaid tuleb kriitiliselt üle vaadata see strateegia viimastel aastatel on see strateegia tugevasti rikastunud, näiteks homme on tulemas iga-aastane ministrite kohtumine, kuid igal aastal on tulnud veel üks kohtumine juurde äh, äh, turvalisuse küsimuses, arvestades Iraanis ja Afganistanis toimuvat. ja meie dialoog on olnud märksa tihedam, kui alguses ette oli näha. ja teine küsimus, vee küsimus, Euroopa Liit on üritanud vedada regionaalset koostööd, mida, millest praegu eriti ei saa rääkida. ja äh, me tahame siis tagada piiride integreeritud äh, kontrollimise. Äh, ja samuti narkovõitlus, seda ka strateegiliselt ei ole nähtud, nüüd seda ka tehakse. nii et see on praegu ülevaatamisel strateegia ja Kõrgõzstanis toimuv võib-olla ait-, annab meile võimaluse oma strateegiat natukene jällegi jõulisemaks muuta, dünaamilisemaks muuta. edusamme oleme juba saavutanud, kuid muidugi see hoiatus on täiesti selge meile nüüd. ärgem unustagem, et pärast tulbirevolutsiooni on öö, eh, on otsustatud eriesindaja nimetada sellele piirkonnale, minu eelkäija oli härra Kubitš, kes läks tagasi Bratislavasse see oli siis kahe tuhande viiendal aastal, kuid juba märtsis kaks tuhat viis toimunud sündmused Biškekis viisid meid selle strateegiani. ja tuleb mõista ka seda, et äh, Lissaboni leping on tulnud äh, jõusse ja äh, meie välisteenistus viis eriesindust vi,, viis esindust Bishkekis, Usbekistanis ja Turkmenistanis, aga Usbekistanis ja Turkmenistanis meil ei ole veel esindatust. ja praegu on see kinnitamisel, et meie esindused sinna tulevad, kogu töö ja poliitilised investeeringud peavad jätkuma selleks, et meil oleks täielik võrgustik selles piirkonnas valmis ja sellised on siis need teljed, mille alusel me edasi töötame, need on need küsimused, millele me keskendume, näiteks nagu äh, rändeküsimused, turvalisuse küsimus, ähm, narkovastane võitlus, aga ka terrorivastane tegevus äh, peab äh, hoogustuma. ja veel üks äh, mõõde, kultuuriline mõõde. praegu on tegemist venekeelse, venemeelse piirkonnaga asi on selles, et informatsioon ei jõua sinna väga hästi. ja ma ütleksin, et Euronews teeb suhteliselt head tööd. üsna mitmed Kesk-Aasia presidendid on mulle öelnud, et kuulsin seda või teist Euronewsi kanalist, mis tähendab seda, et nad ikkagi otsivad võimalusi ka teistsuguseid kanaleid leida kui ainult venekeelseid kanaleid. nii et äh, sellised asjad on ka olulised meie strateegias ja sellega ma lõpetaksin, suur tänu. Äh, suur tänu, härra Morell suur tänu teie selgete sõnade eest ja konkreetsete argumentide eest. ma arvan, et tegemist on tõesti väga keerulise küsimusega, millest me saime nüüd äh, ka siiralt rääkida. Te jääte siia meie juurde ka edasi ja me jätkame järgmise päevakorrapunktiga, milleks on kriis Gruusias ja ma palun, et järgmine koog härra Patalotsi asemel siin istet võtaks. koos äh, Taga-Kaukaasia eriesindaja aga oleme me nüüd siin kõik äh, uued külalised poodiumile koondanud ja me räägime Euroopa Liidu Gruusia Parlamentaarse Koostöökomitee delegatsiooni aruandest nende viisi kohta Tbilisisse kahekümne üheksandast kuni kolmekümne esimese märtsini sellel aastal. Tale oli delegatsiooni aseesimees. ta on siin selleks, et meile nüüd sellest kohtumisest rääkida toimusid kohtumised Gruusia poliitiliste esindajatega, samamoodi nagu ka kodanikuühiskonna esindajatega. ja delegatsioon sõitis ka Lõuna-Osseetia piiriregiooni ja sinna tulid kaasa ka Euroopa Liidu missiooni vaatlejad. ja ma annaksin nüüd sõna härra Taalerile ja te saate ka kohe sõna, võib-olla kas te saaksite rääkida seitse, kaheksa, üheksa minutit, sest siis oleks mul lihtsam aega jagada ja seda koosolekut siin juhtida, nii et me päevakorrast saaksime kinni pidada. ma tänan, härra esimees, ma teen lühidalt, kallid kolleegid, ma tahaksin käsitleda äh, raporti kahte tasandit kõigepealt eh, see, mis tegelikult toimus ja teiseks tahaksin tõstatada paar küsimust, mm, mõned õppetunnid teieni tuua, mis meil külaskäigust Pariisis oleme saanud. see on kaheteistkümnes Euroopa Liidu Gruusia parlamentaarse koostöö komitee kohtumine kahekümne üheksandast kolmekümne esimese märtsini käesoleval aastal toimus see kohtumine. neli parlamendi saadikut olid seal, ainult neli. seda ei ole palju, aga programm ja külaskäigud olid väga tihedad. me arutasime Gruusiaga järgmisi küsimusi. kõigepealt nüüd niinimetatud demokraatlike reformide teine laine. nüüd eelseisvad kohalikud valimised olid meie tähelepanu keskmes, nagu te teate, kolmekümnendal mail. meie partnerid Gruusias korraldavad kohalikud valimised. arutasime ka praegusi, praegust globaalset majandus- ja finantskriisi ja seda, kuidas Gruusia tuleb toime Eh, selle kriisi väljakutsetega ja millised sotsiaalkaitsepoliitika meetmed on valitsus vastu võtnud. me arutasime ka etniliste vähemuste küsimust ning ka eh, sisemiselt oma kodukonnast lahkuma sunnitud inimeste ja pagulaste olukorda. peale selle me saime ka üksikasjalikult tea-, üks, teavet administratiiv piiride taga toimuvast, siis Lõuna-Osseetias ja Abhaasias toimuvast. seda ka kuulsime, kuidas kulgevad Genfi läbirääkimised. Gruusia osalemine idapartnerluses oli midagi, mis samuti leidis arutamist ning me arutasime eh, regionaalset koostööd Lõuna-Kaukaasia ja Musta mere piirkonnaga. võtsime vastu ka lõppavalduse ja soovitused Äh, detsembris Aserbaidžaani delegatsiooniga meil seda ei õnnestunud teha, teile vast mõnedele meenub see. Äh, väga huvitav oli see, et esimesel päeval, kui me arutasime oma programmiga ja kohtumistega, siis terve rida mm, äh, Gruusia valitsusväliseid organisatsioone, meedia ja opositsioon olid esindatud. ja nad rääkisid meile sellest, kuidas valmistutakse kohalikeks valimisteks ja võib öelda, et nad olid üsna kriitilised ja seda on veel pehmelt öeldud, nad olid eh, kriitilised selles osas, kuidas inimõigusi eh, kaitstakse, meediapluralismi tagatakse ning kriitilised ka selles, mis puudutab osalemist kohalikel valimistel, nii et see oleks aus ja õiglane ja me ühiselt järeldasime, et hästi toimivad demokraatlikud institutsioonid koos inimõigustest ja kinnipidamisega ja õigusriigiga on peatähtsad äh, tänapäeva Gruusiale. pärast seda ametlikku kohtumist kohtusime kahepoolselt ka president Saakašviliga, härra Paramitsiga, kes on asepeaminister ning ka Euroopa integratsiooniministriga ja terve rea teiste ametiisikutega. meil oli ka võimalus meie missiooni viimasel päeval kohtuda Euroopa Liidu seiremissiooni esindajatega Gruusias ja meid teavitati olukorrast äh, administratiivpiiridel, mis äh, pärast augustit kaks tuhat kaheksa sõda mm, on kehtestatud Venemaa ja Gruusia vahel siis nagu piirina. me käisime kooris ja kohtusime ka oma kodukohast lahkuma sunnitud inimestega ja pagulastega eh, kohapeal pagulaslaagris ja see on üsna lähedal Tsinvali piirkonnas asuvale administratiivpiirile. aga võib-olla tähtsam on tõstatada järgmised küsimused ja rääkida nendest õppetundidest, mis me saime, mis meie arvates on äh, väga olulised meie tegevuspoliitikas Gruusia suunal. kõigepealt olukord äh, administratiir piiril Lõuna-Osseetiaga ja Abhaasiaga. Äh, nüüd on juba mõned kuud olnud see olukord seal piiril rahulik ja mingeid suuri sündmusi ei ole näha ka kon-, Genfi läbirääkimistel ja nendes tingimustes ei ole samuti muutusi, milles töötab Euroopa Liidu seiremissioon. Venemaa koos kohalike ametiisikutega ei lase Lõuna-Osseetia territooriumile ja Abhaasia piirkonda Gruusia ametiisikuid, mis tähendab seda, et meie missioon tegelikult ainult toimib Gruusia poole peal. ja Gruusia sisepoliitikas domineerivad praegu kohalikud valimised ja Tbilisi linnapea esimest korda valitakse otse, nagu ma ütlesin, siis kolmekümnendal mail. ja need valimised on palju kaalukamad kui tavaliselt kohalikud valimised, sest tegemist mm, on viimastega enne äh, viimastel aastatel ja kaks tuhat kaksteist on parlamendivalimised ja president valitakse aastal kaks tuhat kolmteist alles. me märkasime seda, et poliitiline eliit ja lojaalne meedia kasutavad välispingeid ära selleks, et oma de facto monopoolset võimu mm, hoida kohalikel valimistel. paljud teist on võib-olla kuulnud nende, sellest hiljutisest kolmekümneminutilisest äh, võltsdokumentaalfilmist, mida näidati televisioonis ja kus eh, nagu oleks jälle Venemaa tunginud Gruusia territooriumile. kui me olime Gruusias, siis me kuulsime, et see niinimetatud dokumentaalfilm põhjustas tohutu paanika eh, ja eh, lausa nurisünnitused, südame eh, seiskumised eh, olid selle tulemus ja tuli sekkuda ametivõimudel olukorra normaliseerimiseks. ja sellised eh, pinged loomulikult äh, töötavad vastu Euroopa Liidu seiremissioonile, mis peab tagama julgeoleku. me leiame, et president ja ülejäänud Gruusia poliitiline eliit ei tohiks äh, valijaskonda hirmutada ja hirmu külvata, vaid äh, peavad aitama riigil normaalselt funktsioneerima demokraatiana arendada loomulikult äh, ruumi on rohkem kui Venemaa äh, parteide tüüpi äh, süsteemile ning kohalikel valimistel on iseäranis hea võimalus poliitilissüsteemil areneda. ja pealegi on ülimalt oluline, et Euroopa Liit kui peamine Gruusia julgeoleku- ja majanduspartner omaks äh, tõsiseid hoobasid Gruusias ja kasutaks neid hoobasid, mis tal seal on. Gruusia on äh, vist kõige suuremaid meie majandus, finants ja muu abisaajaid. ja seda me panime kirja ka meie ühisavaldusse. ja lõpetuseks kõrgetasemeline Euroopa Liidu toetus mm, kaitsetutele Gruusias on jätkuvalt väga aktuaalne eh, ja toiduainete kindlustatus, energiaalane julgeolek on väga tähtsad. tähtsad on, et meie riik läheks Gruusiale kui riigile, mitte Gruusia ametivõimudele. see on väga tähtis. ja see on üks peamisi eesmärke, mida me peame ühiselt taotlema. ma tänan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 võib-olla on asjad nii, nagu Sloveeniaski, et kui tele- või raadiojaam äh, edastab oma programmi ja kui seal on mõni saade, mis äh, suuri pingeid tekitab, ei süüdistata selle eest aga mittegi äh, sugugi Sloveeni valitsust. Teie aga siin süüdistate Gruusia valitsust ühe telesaate edastamise eest täiesti selge on see, et tegemist ei ole ju telejaamaga, mis kuulub valitsusele. kui teie oleksite olnud Ameerika senati või kongressi saadik tuhande üheksasaja kolmekümnendatel aastatel, siis Orson Wellesi äh, kurikuulus äh, edastus, äh, mis oli <clears throat> naljana mõelnud ehk siis marsielanike vastane äh, avaldus, selle peale te oleksite siis sama öelnud. täiesti selgelt me peaksime ütlema, et meedia teeb, mis ta tahab, selleks, et oma kuulajate arvu suurendada. ning valitsus ja president, ega neid ei saa alati äh, iga asja eest süüdistada kuid ma oleksin nõus härra Taaleriga selles osas, et me peaksime Gruusiat jätkuvalt toetama, sest Gruusia tõesti on üks meie suurimatest abisaajatest, kuid äh, tegemist on äh, nii-öelda äh, eesrinderiigiga, nad on otsustanud võtta suuna Euroopale Armeeniaga võrreldes armee eh, on nad eriti euroopameelsed, Gruusia on ennast lahti murdnud Vene mõjusfäärist. ja juba see samm väärib meie jätkuvat toetust. ja ma ei saa aru, miks te eristasite omavahel eh, abi valitsusele ja riigile, Gruusial on ju ometigi ainult üks valitsus ja suur tänu härra Morellile samuti äh, aususe eest. Te ütlesite, et Euroopa Liit on Kõrgõzstanis äh, oma kohalolekut suurendanud ja lisaks sellele on seal siis veel Saksa saatkond ja Prantsuse saatkond tulemas, kuid samas on, mulle tundub, et Euroopa Liit esindab ikka natukene enamat kui liikmesriikide huvisid. suur tänu, härra Tšernetški ja nüüd saab sõna härra Georgiev Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ότι εμείς και νομίζω... Suur tänu, härra esimees. Ka mina tahaksin toonitada, et äh, sõltumatust ja territoriaalset terviklikkust tuleb meil kaitsta. see on väga tähtis, kui me räägime Euroopa suhtumisest sellesse probleemi. ning me peame hoiduma positsiooni võtmisest, kui me räägime strateegilistest kaalutlustest. meie ülesanne peaks olema aidata konflikti lahendada. kuidas teie hindate valimistulemuste mõju tulevastele poliitilistele arengutele? ma ei räägi siin mitte riigi demokraatiseerimisest, vaid üleüldiselt poliitilistest arengutest. ja mis puudutab Abhaasiat ning Osseetiat, et eh, kas seal on ka valimised kavas? suur tänu. järgmisena kolleeg Lösing. Äh, ja, ich habe noch einige ergänzende Fragen zu dem PC jah, mul on veel mõned lisaküsimused selle raporti kohta. ma lugesin seda raportit äh, suure hoolega ja siin räägitakse uue tõelise äh, rahuvalve üksuse loomisest. kas on tõesti nii, et sellele üksusele antakse siis ka nii-öelda robustne mandaat ja kas on kavas ka Euroopa Liidu liikmesriikide kaasamine selle üksuse loomisele ja kuidas Venemaa reageerib sellele ettepanekule? siin raportis äh, Venemaad nii mõneski kohas väga selgelt kritiseeritakse, aga samal ajal mitte kuskil ei näe me kriitikanooli Gruusia rünnakute osas, kuigi me teame, et Euroopa Liidu raportis oli selgelt kirjas, et ka Gruusia oli süüdi. kas teile ei tundu, et see raport on ühepoolne ning äh, siin ei ole mainitud ka julgeolekutreenikut, Äh, raportis, mida USA tagab Gruusia üksustele. kas te leiate, et see julgeolekutreening on äh, mõistlik, miks seda ei mainita ja mida te peate USA senaatori Richard Yoga nõudmisest, et äh, et USA peab Gruusiale veel aastakümneid andma sõjalist abi. ja siin räägitakse raportis veel ka Gruusia äh, suveräänsusest ja territoriaalsest terviklikkusest. kuid äh, mis vahe näiteks Gruusial ja Kosovol, minu arvates on tegemist üpris sarnaste juhtumitega. suur tänu, proua Lösing. ja lõpetame öö, äh, selle vooru praegu ja kõigepealt annaksin sõna härra Morellile sellepärast et äh, nagu ma aru saan, härra Morell peab lahkuma üsna pea, äh, juba kell viis. nii et äh, kõigepealt sõna siis teile. ja veel, võib-olla natukene räägiksite ka sellest, milline on läbirääkimiste protsess ja Genfi dialoogist ka. mis juhtus kolmekümnendal märtsil täpsemalt? sõna on palunud proua Lunatšek veel. nii et võib-olla äh, äh, testime veel natukene härra Morelli kannatust ja anname minutiks sõna proua Lunatšekile. proua Lunatšek on nimelt äh, raportöör. olete te raportöör või delegatsiooni liige, küsib härra esimees Äh, proua Lunatšek, ma ei ole sugugi Gruusia osas raportöör, kuid ma olin selle delegatsiooni liige tõesti. kui parlamentaarne koostöökomisjon seal käis, ma vabandan, et ma varem kohale ei jõudnud ja ma ei tea seega, kui palju on juba varem ära öeldud, kuid äh, oluline on ära märkida see, et Euroopa Liidu missioon seal kohapeal Tbilisis on väga oluline. ja me peaksime kindlasti nende tööd äh, toestama ja et äh, meil oleks äh, selliseid projekte, mis toetaksid siis mõlemat poolt, äh, eriti Lõuna-Osseetiat, kus me käisime ise. ja teine valdkond, mis on väga problemaatiline, valimiste ettevalmistamine, valimisnimekirjad, valimisringkondade ümbermängimine, eriti Tbilisi ümbruses, selleks, et juhtivate jõudude šansse parandada ja viimastel nädalatel on äh, paari sõnaga äh, on mõningaid märkuseid teinud ka teised erakonnad, näiteks äh, Rohelised, kellega ma olen ähm, olnud kontaktis juba aastaid, nad ei saanud jälle teist korda juba ennast registreerida valimistele. see on küll üks väga kummaline viis, kuidas valimiskomisjon oma tööd teeb valimiskomisjoni pool on siis äh, valitsevatest jõududest, teine pool äh, kuskilt mujalt, mis tähendab seda, et tasakaal on ju äh, vildakas. raske on sõltumatut valimiskomisjoni sellises kontekstis kokku panna. vabaühendused on sellele viidanud juba mitu korda, nii et väga paljud viitasid paljudele probleemidele ja valimiskomisjoni loomine üldse, vabaühendustel oli oma kandidaat, seda kandidaati aga heaks ei kiidetud meediavabadus, meedia esindatus, meedia oli väga kriitiline selles osas, kuidas nendesse on suhtutud, neil on olnud tõsiseid probleeme eh, oma programmi edastamisega, kuid kohtusime ka president Saakašviliga ja rääkisime temaga sellest, eh, kui äh, suurt pettumust on valmistav see, mis meedias on juhtunud, Saakašvili ütles, et jah, ta on kursis selle asjaga, aga otseselt ka nagu midagi ei öelnud. Äh, ja muidugi nendel on mõneti selline olukord tekkinud, et kõigil on ühtne vaenlane, kuid äh, selle ühtse vaenlase vastases võidluses unustatakse ära enesekontroll, nii et see on väga probleemne. me oleme esitanud ühisresolutsiooni äh, Gruusia parlamendiga, eeldatavasti te olete seda lugenud, aga ma arvan, et Euroopa Parlament peab selles osas tegema edasist tööd ja loodetavasti see osutub võimalikuks. ma tänan. proua Lunatšek, doktor Morell, viis-kuus minutit, palun. Merci, merci, ma tänan. härra esimees, ma juba pikalt olen kõnelenud, aga tahan lõpetuseks tänada teid võimaluse eest veelgi kommenteerida öeldut ning väga huviga jälgisime ka seda, mis teie missioonil toimus. ma räägin sellest, mis Genfis toimub kaheteistkümnenda augusti ja üheksanda septembri kokkulepetega Euroopa Liidu liikmesriigid töötasid koos äh, kõik äh, lausa kõrvuti, kõik osalised töötasid Genfis ja ma ei taha öelda, et ma olen frustreeritud äh, tegelikult äh, Genfi läbis toimuvad läbirääkimised on lahutamatu osa Gruusia temaatikast ja Genfis koostati resolutsioon, aga arvestage seda, et OSCE ja ÜRO-ga koos Euroopa Liit tegeleb selle äh, kriisiga ja üritab leida väljapääsu ja üritab kõrvalda neid tagajärgi, mis on kaheteist, pärast augustit kaks tuhat kaheksa. meil oli eh, terve rida arutelude voorusid Genfis. Eh, leiti alguses, et need läbirääkimised kuidagimoodi ei võta vedu, aga siiski edasimineku on olnud. me oleme nüüd astmelise lähenemisviisi võtnud, sest eh, Äh, sõda ju teravdas kõiki suhteid äh, ja teravnesid ka siseriiklikud probleemid Gruusias sõja tagajärjel. Äh, meil on kaks üksust, mida ainult Venemaa ja Barriki toetavad, samas rahvusvaheline üldsus neid ei toeta ja peamine meie eesmärk oli lõpetada sõjategevus, alustada dialoogi ning tagada, et humanitaartingimused, elutingimused elanikkonnale jälle normaliseeruksid. ja tähtis oli, et olukord stabiliseeruks elanikkonnale ennekõike. me töötame metoodiliselt, väga järjekindlalt meie lähenemisviis on altpoolt ülespoole suunaga, me kõigepealt vaatame need põhivajadused läbi, mis on vaja rahuldada ning pikemas perspektiivis on vaja jälle usaldus jalule seada, kindlustunne tagada, aga see on väga aeglane protsess, sest selline äh, konfrontatsioon ja vastastikune tõrjum on midagi, millest on väga raske aru saa-, üle saada äh, kogu intsidentidega toimetuleku mehhanism tuleb meil käivitada äh, Gruusia, Lõuna-Osseetia, Abhaasia puhul. Abhaasiaga töö toimib see suhteliselt hästi, Tsinvaaliga ka, igal juhul meil on kontaktid jalule seadnud ja iga kahe kuu tagant me üritame koha peal käia ja vaadata, kuidas asjad seis on. kohtume ka äh, Gruusia vähemustega, nende külades, külades käime, kus pagulased peatuvad. kohtume vabaühendustega, kes meile räägivad olukorrast, käime ka pealinnades Suhumis või Tsingalis. nii et kogu Genfi protsess tähendab tegelikult seda, et töö toimub kogu aeg. meil on kuuskümmend erinevat osalist siin. ma pean siin silmas poliitilist julgeoleku humanitaaraspekti, seda, et nõukogu ja komisjon on kaasatud ja Euroopa Liidu seiremissioon on seal kohal. Nemad kõik tegelevad sellega ka insti-, intsidentide ärahoidmise mehhanismiga. ÜRO enam seal kohapeal ei ole, välja arvatud pagulaste volinik. nii et tegelikult vastutus on nihkunud Euroopa Liidu õlule ja Euroopa Liit on täiel määral pühendunud oma ülesannete täitmisele. me oleme ka Euroopa Liiduna vastutavad sekretariaadi töö eest Genfi protsessi raames äh, ja igasugused äh, stsenaariumid, mm, mis võivad pingeid tugevdada, vajavad kohe meie reageeringut. aga kõige tähtsam on see, et ÜRO missioon oli see, kes ütles mm, rahunege maha, äh, kui see paanikat tekitanud film äh, televisiooni ilmus. ja Nad ütlesid, et siin ei ole hm, midagi tõsist taga ja vot selliste instrumentide, intsidentidega tuleb toime tulla. ja arvestage, et need missioonis töötab kolmsada viiskümmend inimest, kes tõesti riskidega on iga päev öö, silmitsi on kõik Euroopa liikmesriigid eh, tegelevad eh, selliste intsidentidega selle missiooni kaudu. nii et meil on vaja tugineda sellele, mida me juba oleme saavutanud ja edasi liikuda. Eh, ja missioon tegeles ka selle näotu intsidendiga ja meile öeldi, et me peame sellega ka tegelema, aga meie ütlesime, et meie oleme oma seisukoha Genfis juba võtnud ja tahame edasi liikuda. ja e, kui selline paanika saab tekkida, see tähendab seda, et lihtsalt e, informatsiooni jääb vajaka. ja mis usalduse loomisest te siin räägite, kui informatsiooni ei anta? meil on vaja informatsiooni, kui mingi sõjaliste jõudude liikumine toimub. me ei pääse Põhja territooriumidele, küll aga saame Euroopa Liidu satelliidikeskusest informatsiooni ja sellel satelliidikeskuselgi oma roll etendada. ma usun, et kõik osapooled saavad paremini tegutseda, kuuskümmend osalist on seal, kes iga kahe kuu tagant koos käivad, tegelikult on meil tegemist võrgustikuga, mis on kogu aeg omavahel ühenduses. aga kindlasti on vaja veelgi tugevdada vastastikust usaldust ja koostööd. ja kaheksandal juunil Genfis on järgmine voor. Äh, see on lihtsalt teile põgusalt äh, Genfi arutelude kirjeldus ja ka minu ettekujutus sellest, kuidas edasi liikida, liikuda. proua Lunatšek, ma lugesin teie raportit, ma lugesin teiega muudatusettepanekuid ja seda, mida te tahate öelda äh, selle halduskon-, piiri kohta, kontrolli joone kohta. Te viitasite seal raudsele eesriidele ja ma mõistan, mida te tahate öelda, aga ma toon teile ühe näite. me üritame nende inimeste elu kergendada, kes on praegu lahutatud piiriga. Abhaasia, äh, mis on lahus ülejäänud äh, Gruusiast Unguri jõega, mis kulgeb läbi Oru. et seal on küla ühel pool jõge ja teisel pool jõge ja lapsed peavad sama käia koolis teisel pool e, jõge ja see jõgi kulgeb läbi mägede ja suubub Musta merre. ja me Genfis arutamegi seda, kuidas tagada, et need eh, üle kontrolljoone mm, lubavad punktid ikkagi toimisid, et inimesed saaksid oma normaalset elu elada võimalikult hästi. sest need mõlemad tunnustamata üksused tegelikult tahavad ju riigipiiri kehtestada Gruusiaga ja seda Vene piirivalvurite abiga. ja Vene piirivalvurid üritavad nüüd aidata luua seda riigipiiri Gruusia ja nende üksuste vahel, aga meie jälle üritame hea seista selle eest, inimesed saaksid seda eraldusjoont kergesti ületada ja oma normaalset elu elada. suur tänu, suur tänu selle huvitava ettekande eest te hoiatasite ette, et te peate umbes kell viis minema. nii et äh, täname teid, te võite otse loomulikult jääda siia täpselt kella viieni või hetkeni, mil te peate lahkuma. või, või kui tunnete, et peate siiski minema, siis me otse loomulikult ei ole selle vastu. Eh, make a few general uh... ma teeksin mõned üldised märkused. kõigepealt mm, palju on praegu kaalul Lõuna-Kaukaasias ja eriti Gruusias Eh, mis siin kaalul on? palju alates strateegilisest kuni väga konkreetsete küsimusteni strateegilisel tasandil on olukord selline, et Gruusia ees on valik. ja praegu arutatakse seda ühelt poolt, et läheneda Euroopa Liidule, üks variant siis, julgeolekut ja heaolu edendada ja võimalikult ligineda Euroopa Liidule. aga teiselt poolt on ka selline variant, mis näeb ette palju iseseisvama Gruusia, kui oleks lähenemine Euroopa Liidule ja see seoks Gruusia juhtide käed arvestades, et Gruusial on silmitsi paljude ohtudega. Gruusia valitsus äh, tihtipeale arvab, et neil on probleemid, mida Euroopa Liit, äh, teised partnerid ei mõista korralikult. ja see on loonud üsna närvilise atmosfääri. ja see kajastub ka näiteks selles äh, televisioonis näidatud dokumentaalfilmi tagajärgedes niinimetatud dokumentaalfilmi tagajärgedes. nii et Gruusia demokraatia äh, saatus on siin kaalul. kohalikud valimised on tulemas ja tegemist on valimistega, mis lähevad hoopis kaugemale kui tavalised kohalikud valimised. see on nagu selline äh, peaproov parlamendi äh, ja presidendivalimistele paari aasta pärast ning see, kohalikud valimised toimuvad väga tormilisel ajal Gruusia ajaloos. kaks tuhat seitse erakorraline olukord, kaks tuhat kaheksa sõda ja e, suuremahulised opositsiooni meeleavaldused, mis toimusid aastal kaks tuhat üheksa kolme kuu kestel. nii et siin on tõesti probleeme, mis tulevad lahendada enne valimisi näiteks. kas üldse on võimalik selline õhkkond, mis lubab vabasid ja ausaid valimisi ja kui opositsioon otsustab mitte valimisi boikoteerida, küll aga valimistulemust vaidlustada, kuidas siis talitada? nii et kaks tuhat seitse ja kaks tuhat üheksa on juba sellised poliitilised kriisid olnud, kardan, et neid tuleb veelgi nii, nüüd need konfliktsed piirkonnad, millest juba täna palju on juttu olnud. jälle, eh, millised poliitilised valikud siin on, mis on Gruusia valitsuse ees? Eh, esimene variant, isoleerida need eh, konfliktipiirkonnad, nii-öelda suitsetada nad välja või teine võimalus hoopis hõlmata nad ja kaasata nad, luua võimalused Äh, konflikti rahumeelseks lahendamiseks. siin meie seisukohast on äh, võib-olla vastus lihtne, mida, milline valik teha, aga Gruusia seisukohast sugugi mitte. ja meie ülesanne on siin äh, anda suurem mõjujõud neile, kes on eelarvamusteta Tbilisis, aga ka teisel poolel. me oleme paar sammu astunud juba selleks Äh, poliitilise julgeolekukomitees liikmesriigid äh, möödunud aasta lõpul arutasid äh, tegevuspoliitilist dokumenti, mis puudutab Euroopa Liidu mittetunnustamispoliitikat ja kaasamispoliitikat Abhaasia ja Lõuna-Osseetia puhul. ja seal räägiti, et tähtis on kaasata Lõuna-Osseetia ja Abhaasia elanikkond ja tõesti, Äh, liikuda konfliktide lahendamise suunal ja viia välja nende piirkondade elanikkond isolatsioonist ning usaldust mõlema poole peal üritada edendada. selleks, et konflikt lahendada. siin on kaks sammast, ühelt poolt mittetunnustamine, teiselt poolt kaasamine ja need on tõesti peatähtsad sambad sellel poliitikal. mittetunnustamine ja kaasamine Mm. ükshaaval oleksid väga ohtlikud. sest esimene suurendaks üksinda isolatsiooni ja teine no, oleks ka väga libe tee. me oleme paar sammu astunud ka selles, et andnud nõu Gruusia valitsusele, et nad saaksid Eh, formuleerida oma strateegia niinimetatud okupeeritud territooriumide jaoks ja selle strateegia jaoks ka tegevusplaani välja töötanud ja meil on nüüd oma nõustajagi määratud selleks neile appi. ning tähtis on, et öö, eh, oleksid kontaktid Tbilisi ja nende konfliktipiirkondade vahel sisse seatud. ja neljas asi see puudutab Gruusia suhteid oma naabritega. Venemaa loomulikult on kõige suurem ja kõige suuremaid väljakutseid esitav naaber. aga samas on suhted toppama jäänud, sest Venemaa ei ole sajaprotsendiliselt kinni pidanud äh, vaherahu äh, tingimustest ja kokkulepetest. ja on väikeseid samme näha asjade paranemise suunas Venemaa ja Gruusia vahelised piiripunkte on hakatud rohkem avama, aga neid ametlikke kontakte on väga vähe. ja see tekitab kartusi ja nii sellepärast ka Gruusia on reageerinud nendele kontaktidele, eh, mis mõnedel opo-, Gruusia opositsiooniliidritel on Moskvas olnud. Eh, kardetakse, et Venemaa kavatseb rohkem sekkuda Gruusia sisepoliitikasse. nüüd suhted Türgiga on samuti väga delikaatsed. Türgi on Gruusia strateegiline partner ja asendamatu partner, aga on teatud pingeid. eriti, mis puudutab Türgi suhteid Abhaasiaga, jätkuvalt äh, toimub kaubavahetus Türgi ja Abhaasia vahel. nagu te teate, on olnud mitmeid intsidente möödunud suvel. ja tihtipeale on seda taga tõuganud ka väga tugev Abhaasia diaspora Türgis. nii et äh, meil on vaja oma hoovasid alles hoida ja kasutada, meil on suurepärane idapartnerlus, äh, vabakaubandus, äh, assotsiatsioonilepingud, viisade lihtsustamine, liberaliseerimine. Need on need instrumendid, mis on meie käsutuses ja kui me suudame õigeaegselt tulemusi saavutada, siis stabiliseerib see tublisti seda üsna närvilist õhkkonda, mis praegu Gruusias valitseb. nüüd demokraatia vallas on meil vaja eh, tegutseda, nagu me varasemal ajal oleme tegutsenud ning seista hea selle eest, et lõppkokkuvõttes see trajektoor kujuneks positiivseks. isegi võib-olla kui mitte nii positiivseks, kui me lootnuks. ja meil on vaja edasi tegutseda ka lahkulöönud piirkondades ning eh, anda suurem mõjujõud neile, kes eh, tõesti on eelarvamusteta ja valmis koostööd tegema ning kindlasti on vaja tagada julgeolek, sest eh, Euroopa Liit on praegu kõige tähtsam tegija seal, kes peab tagama julgeoleku ja seda Euroopa Liidu seiremissiooni kaudu ja Genfi läbirääkimiste teel. aga ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, sest Pierre Morel juba sellest üsna üksikasjalikult rääkis, tänan. Ehm, eh, suur tänu, härra suursaadik nüüd saab sõna lõpetuseks härra Taaler. Ähm. suur tänu, härra esimees. lubage meil, mul lühidalt lisada sellele, mida suursaadik rääkis, ma olen täiesti nõus muuseas sellega, mida ta ütles. me peame, me peame mõistma seda, et Gruusia ühiskond praegu on poliitilises mõttes täiesti kahestunud ja see mulje jäi meile ka kõikidel meie kohtumistel. ja juba ka varem on jäänud selline mulje. aga me üritasime julgustada äh, kaasatuma poliitilise mudeli väljakujunemist, mitte et ei tõrjutaks äh, nii-öelda inimesi eemale. ja see oligi kogu meie delegatsiooni peamine eesmärk ning äh, see nii-öelda uudisnali või võltsuudis, millele täna mitu korda viidati Gruusia televisioonis, on näide absoluutselt äh, millestki vastupidisest, see on just nimelt inimesi nii-öelda kõrvale jättev äh, projekt. ja tegemist oli tõesti sõltumatu delegatsiooniga. ja huvitavad olid arutelud presidendiga president ütles, et äh, see dokumentaal, see võltsdokumentaalsaade oli väga reaalsus, äh, äh, reaalsuslähedane. nii et see ütleb ju palju. nii et on täiesti selge see, et see ei olnud juhus, et see võltsuudis oli just selline, nagu ta oli. teine asi, valimised ja kas valimised äh, Äh, saavad toimuda normaalselt ja kas äh, need on ka Kaukaasias ja mm, Lõuna-Osseetias tulemas. praegu võimalusi selleks ei ole. ja võib-olla sellega saab ka proua Lösingi küsimus vastuse. nimelt äh, see nõndanimetatud uus rahvusvaheline rahuvalve üksus. see on ka selles dokumendis, mis peaks olema jõudnud teieni e-, e-kirja e, e -kirja teel. me peame olema ettevaatlikud. me peame ütlema, et Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon on praegu peamine stabiilsuse garant äh, selles äh, riigis ja nii, nagu suursaadik ütles, nad on ära teeninud meie täie toetuse. aga kuivõrd Abhaasia ja Lõuna-Osseetia eh, ei ole valmis koostööd tegema ja Venemaa mõjul ei ole valmis koostööd tegema, ei saa valmisvaatlusmissioon eh, minna siis üle piiri. ja meie Gruusia partnerid on palunud tõesti, et tekiks selline uus üksus, mis oleks valmis eh, ja võimeline tegutsema mõlemal pool piiri, halduspiiri ja see on minu meelest täiesti legitiimne palve. sellega ma praegu võib-olla lõpetaksingi. on täiesti selge, et Gruusia on vägagi olu-, huvitatud Euroopa Liidule lähenemast ja nende eesmärgiks on Euroopa Liiduga liitumine, nii opositsioon kui ka võimul olevad jõud on sellega nõus ja meie peame toetama neid. meil on selleks vahendeid viisa lihtsustamise läbi, äh, assotsiatsioonilepingu läbi ja minu meelest on see väga positiivne areng nii Gruusiale kui ka Euroopa Liidule. suur tänu! suur tänu, härra Taaler, selle äh, lõppsõnavõtu eest äh, ja asja kokkuvõtmise eest. jällegi väga sisukas sõnavõtt, suur tänu ka äh, härra suursaadikule, kelle panus oli vägagi meeliköitev. kõik on oma seisukohad välja öelnud ja vastused on ka saanud, saadud. järgmine päevakorrapunkt sellega seoses. raport, mille on koostanud härra Peillon, räägib see Vahemere Liidust. ja räägime siis nüüd üldpildist ja härra Beion räägib meile siis sellest, millised on olnud läbirääkimised erinevate fraktsioonidega, milliste kompromissideni on tulnud jõuda selleks, et muudatusettepanekute määra vähendada. esitati neid palju. tuletaksin kõigile meelde, et asi on päevakorras täiskogul mais ja homme siis juba hääletame sedasama raportit ja veel täiskogu osas meeldetuletusi. Äh, seitsmendal juunil toimub valitsusjuhtide kohtumine ja teatavasti Vahemere piirkond on meie strateegiliste huvide keskmes olnud ja parlament kavatseb äh, pidevalt hoida silma peal sellel piirkonnal, isegi pärast seda, kui asi siis täiskogus vastu võetakse ja asjaga nagu ühele poole saadakse. ja nüüd siis meie raportöör härra Peijung, teie kord, äh, huvi teema vastu on suur ja Vahemere Liidu peasekretäri võiks ka kutsuda meie komisjoni ette, miks mitte kahekümne kolmandal juunil, kohe pärast Barcelona tippkohtumist. see võiks ju ometi olla heaks äh, hetkeks. et äh, rääkida sellest, mida, mida toob endaga kaasa see väga oluline kohtumine. ja ma loodan, et me oleme ka kaasatud sellesse töösse, härra Pion, teil on sõna. Merci beaucoup, euh, monsieur le president et en particulier suur tänu, härra esimees! suur tänu eriti ka nende soojade sõnade ja tegusa esitluse eest, mida te just tegite, kui te tõite välja Vahemere ja Lõuna-Euroopa Liidu täht-, Lõuna-Euroopa tähtsuse Euroopa Liidu jaoks. ma ei taha siin väga pikka sissejuhatust teha tahaksin lihtsalt enne hääletust anda natukene informatsiooni kolleegidele. kõigepealt tahaksin kõiki kolleege tänada. ei olnud väga lihtne seda küsimust arutada. see nõudis ka päris palju järjekindlust selleks, et äh, läbi suruda meie huvisid Lõuna-Euroopas ja Vahemere piirkonnas. meile tehti üle saja muudatusettepaneku pärast esimest aruteluvooru ja üle üheksakümne protsendi nendest muudatusettepanekutest olid sellised, mis parandasid esialgset teksti esialgset teksti kritiseeriti, aga samal ajal muudatusettepanekute kaudu muudeti teksti jõulisemaks. nii et seepärast tuli mul teiste fraktsioonide variraportööridega koos maha istuda ja veel kolleeg Tšernatškoga istusin veel täna hommikul maha, kolleeg Vaigel, kolleeg Flootre olid kaasatud teksti parandamisse nii et äh, need kakskümmend viis muud, kompromissmuudatusettepanekut, mis me välja töötasime, on kõik sellised, kuhu on kaasatud erinevate muudatusettepanekute nüansid ja ka ekspertarvamused. selleks, et Euroopa Parlamendi seisukohta tugevamalt välja tuua. ma tänan ka kolleeg Obiolis Kopat ja Audi, Odid, sest äh, nad äh, panustasid väga palju selle raporti parandamisse. ning eh, enne arutelu tahaksin veel kord öelda, et eh, tegemist on tõesti ühe suure kollektiivse töö tulemusega, mis teile on nüüd esitatud. tahaksin nüüd viidata veel ühele asjale, mis mulle natukene muret valmistab. me võtsime vastu otsuse see raport avaldada hetkel, nii nagu teie, härra esimees, juba mainisite, mida tuleks kasutada ära selleks, et meie seisukohti selgemalt välja tuua. seda eriti just riigipeadele ja valitsusjuhtidele, kes tulevad juuni alguses kokku. ärgem olgem naiivsed, olukord Vahemere regioonis on äh, keeruline ja viimastel aastatel oleme tundnud päris palju vastutuult mul on väga hea meel, et äh, parlament on selle küsimuse tõstatanud, sellepärast et Euroopa tuleviku ja parlamendi kuvandi jaoks on väga tähtis, et äh, ka Vahemere liit kujuneks edukaks projektiks. ja juba praegu võin teile öelda, et äh, juuni alguses toimuva tippkohtumise lähtepositsioon ei ole väga hea. parlament äh, on selleks ajaks kindlasti täiskogul ju selleks ajaks praeguse raporti läbi vaadanud, nii et äh, raamistik on tippkohtumise ajaks muutunud. me näeme siis väga selgelt, millise poliitilise sõnumi komisjon ja parlament annavad selles keerulises olukorras ja me teame, et ähm, kogu selle küsimuse iseloom on siiski üpris vastuoluline. nüüd raport kõige raskemad küsimused, mis meil tuli läbi vaadata, olid inimõigused, eriti sooline võrdõiguslikkus ja ka kultuuridevahelise ja regioonidevahelise dialoogi küsimused. sinna juurde tuli veel ka jätkusuutlik areng ja meie nii-öelda Äh, õrna dialektika küsimus. nimelt äh, olukord äh, Lähis ja Kesk-Idas ähm, vajab lahendamist ja samal ajal siiski hoolitseda selle eest, et see lahendamine ei läheks meist mööda eesistujamaa on küll kõval häälel sõna võtnud, kuid mulle tundub, et see on pigem suurendanud riske kui toonud konkreetseid lahendusi. ja seepärast tahaksin tänada kõiki kolleege panuse eest. on võib-olla veel paar-kolm punkti, kus tuleks veel natukene lihvimistööd teha. meil on ka see rände delikaatse, rände küsimus, mis on väga delikaatne küsimus, aga ma arvan, et me leidsime väga hea tasakaalustatud kompromissi ja ma arvan, et äh, meil on võimalik äh, viimased tõkked kõrvaldada selleks, et me saaksime hääletada väga selgete seisukohtade üle. menetlus on keeruline ja parlament peab väga selgelt oma arvamuse välja ütlema. suur tänu, härra Peiu ja nüüd saab sõna variraportöör, variraportöörid ja kõigepealt äh, esimene variraportöör suur tänu, härra esimees. mina tahaksin raportööri õnnitleda. tahaksin õnnitleda härra Peiu selle suuna eest, mille ta oma töös on valinud, sest see on väga õige suund. nõukogu tegeleb selle küsimusega ja parlament peab äh, andma oma arvamuse, mõeldes eriti sellele, kuidas pro-, Barcelona protsess on siiamaani edasi arenenud. härra esimees, Barcelona protsess ei ole siiamaani olnud äh, rahuldust tekitav, ootused on olnud suured, kuid väga paljusid programme pole üldse mitte kas alustatud või ka lõpule viidud, kui nendega siiski alustati. nii et on täiesti selge, et ka konfliktid Lähis-Idas ei aita olukorda kergemaks muuta see esimene lähenemine, et me nii palestiinlased kui ka teised riigid äh, kaasame sekretäri töösse, sekretäriaadi töösse kohe kindlasti annavad uusi lootusi selleks, et me saame Lissaboni lepingu alusel siiski olukorda lahendada. ja ma loodan, et selle, jäädakse selle üldise lähenemise juurde ning et isegi äh, ebasoodsatel tingimustel on võimalik siiski midagi saavutada. härra esimees, Vahemere Liit ja koostöö Vahemere riikide vahel peaks toimima väga paljudes valdkondades. on väga tähtis see, et Euroopas on küll palju kultuurilisi sümboleid millest väga suur osa on veel ka kaduma läinud. aga ärgem unustagem, et kõik ei ole siiski veel kadunud. aga kultuuri jätkusuutliku arengu hariduse vallas saame me midagi ära teha ja samamoodi on meil võimalik ka soolise võrdõiguslikkuse küsimuses veel väga palju ära teha. Need Vahemere riigid, eriti Põhja-Aafrika riigid, peavad seal rohkem pingutama. samamoodi peavad nad ka pingutama oma riikide demokratiseerimisel. samal ajal me ei tohi aga siiski ära unustada traditsioone nendes riikides ja me peaksime üles näitama austust nende riikide vastu ära ei tohi unustada ka rändeküsimusi, sest äh, nimetatud riikide toetamine võib-olla aitab meil illegaalset sisserännet vähendada. ma tegin isiklikult kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut. ja nendest on ka lähtutud ja siin on mitu korda kasutatud seda viitepunkti, nimelt seda ingliskeelset väljendit point of reference ja ma paluksin, et te selle siit raportist välja võtaksite. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et muudatusettepanekud rikastasid väga suurel määral raportit ning kompromissettepanekud minu arvates aitavad seda niigi rikastatud teksti Äh, muuta selliseks, et saada võimalikult suur poliitiline toetus, sellepärast et äh, minu arvates antakse selle raportiga väga selge poliitiline sõnum. suur tänu, härra Tšernako ja nüüd kolm minutit proua Flootrale. Euh, euh, suur tänu, härra esimees. asjade seisu puhul ja tööde seisu puhul, selle raporti puhul tahaksin kõigepealt tänada raportööri sest ta oli alati valmis meiega läbirääkimisi pidama, dialoogi astuma ja kolleegide mured ära kuulama ning neid ka mõistma. ja me jõudsime kompromissideni, mis ei ole mitte ainult tasakaalus, sest tihti tasakaalus äh, ettepanekud on sisutühjad aga need ei ole mitte ainult tasakaalus, vaid ka tõesti sisutihedad. ning lõpetuseks tuleb öelda, et äh, suurem osa kompromissidest on tõesti väga head. kuid sellegipoolest on paar kompromissettepanekut, äh, kus äh, soov jõuda kokkuleppele ei toonud kaasa siiski tulemust, mis oli selle soovi taga. ja ma tahaksin tõesti tõstatada ainult need keerulised küsimused, ma ei hakka rääkima sellest, mis minu arvates on hea. kompromissettepanek üksteist ja põllumajandus valmistab meile muret. ma saan aru, et suurem osa toetab WTO läbirääkimisi põllumajandustoodete osas, kuid minu fraktsioonist väga paljud inimesed seda ei toeta. nii et kompromissettepanek üksteist võib saada minu fraktsiooni toetuse, kuid seda ainult siis, kui WTO läbirääkimistele viide kustutatakse. ja me võiksime viidata põllumajanduspoliitika kvaliteedile ja toiduainete tarnekindlusele. see oleks kohe kindlasti viide, millega minu fraktsiooni liikmed oleksid rahul. siis kompromissettepanek kolmteist. taastuvad energiaallikad. meie arvates kompromiss kolmteist peaks olema väga selgesti sõnastatud eriti selles osas, mida me kavatseme ette võtta, jah, alternatiivsete energiaallikate puhul on tõesti tähtis nende edasiarendamine ja päikesepatareid on kohe kindlasti suureks prioriteediks. aga ka riikide energiavajadus, eriti just Vahemere lõunakallastel, on tähtis. meie arvates eh, energiavõrgud peaksid olema võrgud, mida tõesti kasutatakse nii-öelda lõuna-lõuna võrkudena ja sellepärast ma tahaksin teada raportöörilt, kas oleks võimalik see muudatusettepanek siia sisse viia. me räägime siin eelkõige Vahemere lõunakallastest, kaldast ja ma arvan, et kompromissettepanekuga kolmteist tuleks see küsimus lahendada siis sisseränne, jah, tõesti, see küsimus on keeruline, kuid tahan avaldada oma rahulolu selle samm-sammulise rände lihtsustamise üle ja ka süüliõiguse kasutamise üle. tegemist on põhimõtteliste küsimustega Vahemere piirkonnas. ja lõpetuseks kompromissettepanek üks eelnevast, eelnevates sõnastustes inimõiguste kohta ei räägitud mitte ainult äh, äh, iga inimese isiklikest õigustest, vaid ka poliitilistest õigustest. see on ikka veel väga tähtis küsimus ja kui äh, raportöör oleks nõus, siis võiks see eelnev sõnastus jääda kehtima. suur tänu, proua Flootre ja nüüd saab järgmine variraportöör sõna härra Meier. ka ma, mina tahan tänada härra Fioni, vaatamata sellele, et meie fraktsioon esitas neliteist muudatusettepanekut, aga paraku kompromissettepanekusse need muudatusettepanekud, mis meilt tulid, ei jõudnud. aga ma hindan seda, härra Fion üritas äh, siiski konsensus saavutada ja kompromissettepanekud välja töötada, mis konsensusele tuginevad. aga me kardame, et et need lahendamata küsimused jäävad eh, suureks tõkkeks mm, Vahemere Liidule. Iisraeli-Palestiina konflikt näiteks ja meie muudatusettepanek selle kohta räägib vajadusest luua Palestiina riik, see on ju ülimalt oluline. aga on tähelepanuta jäänud veel kaks tähtsat konflikti, kõigepealt Lääne-Sahara konflikt. Lääne-Sahara on ÜRO kätes praegu, aga tegemist on dekoloniseerimise protsessiga, mis mõjutab kogu piirkonda, aga ning ka eh, Põhja-Küprose demilitariseerimine on veel üks probleem. me tegime muudatusettepaneku, kus me ütlesime, et Türgi peab austama iga Euroopa Liidu liikmesriiki ja nelikümmend tuhat eh, sõjameest Küprose põhjaosas Türgil on midagi, mis kujutab endast suurt tõket Vahemere Liidul ja ka Vahemere Liidu tuleviku koha pealt on see tõkkeks. me oleme teinud ka muudatusettepanekuid terve ridade konfliktide kohta, mis samuti on takistuseks edasiliikumisel. meil on hea meel selle üle, et mõned meie äh, probleemid on lahendust leidnud ühel või teisel viisil, ma pean siin silmas vaba kaubandust, äh, täiendavust, sümmeetria põhimõtte järgimist. ja seda, et ei tohi karistada nõrgemaid majandusi ja et tasakaalus oleksid need protsessid, aga meie arvates on need küsimused ühel või teisel viisilgi käsitlemist leidnud. nüüd äh, avaliku ja erasektori partnerlus. Äh, meie ei poolda erasektori poolset rahastamist. ja äh, see, et sõnastus on üritanud vältida kõige teravamaid probleeme pani meid omapoolseid ettepanekuid tegema, aga meie arvates tõesti härra Bion on kõvasti vaeva näinud. ja tulemus on aktsepteeritav, eriti mis puudutab Palestiina konflikti. ta ütleb ka, et on vaja Palestiina riik luua. see on selge signaal, mille Rahvapartei teile, mille Euroopa Parlament teile saadab, et on vaja lahendada Lähis-Ida konflikt. nüüd ALDE variraportöör Görens. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur Weigel m'a demandé de le remplacer. ma tänan, härra Weigel palus euh, mul ennast asendada. ja nüüd ma seda ma tavaliselt ei tee, ma kedagi asendan ja veel vähem räägin ma tavaliselt inglise keelt, mida ma nüüd hakkan tegema, aga ma räägin siin härra Vaigeli nimel. ta kiidab palju raportööri ja see on väga õigustatud ja ta ütleb, et Vahemere Liidul on suur potentsiaal. nüüd need prioriteetsed valdkonnad energeet-, poliitika, transport, saastus, ähm, immigratsioon, haridus on väga tähtsad meie suhetes äh, lõunapoolsete riikidega, aga samas on meil pikk tee veel ära käia oma ahuahnete eesmärkide saavutamisel ja meie tänane arutelu on väga õigeaegne. mul on hea meel märkida, et Barcelonas asuv sekretariaat äh, muutub täielikult toimivaks, aga läheb veel aega Eh, enne kui ta täielikult tööle hakkab ja on vaja peasekretär tööle nimetada ja tugineda eh, personalieeskirjadele. ja nüüd on tõesti sekretariaat eh, korralikult finantseeritud ja ka komplekteeritud. nüüd Vahemere riik selleks, et ta väärtuslik oleks, peab konkreetsetele projektile pühenduma. ja see nõuab korralikku poliitilist mõttevahetust ja seda, et me ka ühiselt äh, käsitleksime eh, praktilisi küsimusi, nagu näiteks koostöö energia vallas, eh, kõrgharidusalane koostöö ja nii edasi. ja ei saa eh, samas ignoreerida tingimusi koha peal. Lähis-Ida jätkuv konflikt pälvib meie täielikku tähelepanu ja kaasamise lahendamisse ning Vahemere Liit on tähtis verstapost ka selles vallas. kaks konflikti poolt hakkavad nüüd koos tööle mitmesuguste projektide elluviimisel ja seda tuleb ainult julgustada. ei tohi ka karta avatud poliitilist dialoogi meie partneritega ja tuleb rõhku panna sellele, et me hindame kõrgelt inimõigustest kinnipidamist. Vahemeri peab muutma leppimised ja rahumeelse kooseksisteerimine tolerantsuse piirkonnaks, kus äh, pääsevad isiklikud veendumused võimule ning meil on vaja suuremat koostööd taotleda äh, lõunapoolsete riikidega. palju võimalusi on veel kasutamata, meil on vaja rohkem kaubavahetust, infrastruktuuriprojekte, mis on piiriülesed, me oleme kohal abi andmiseks, aga meie lõunapoolsed partnerid peavad siin juhi rolli haarama. rõhutagem ka finantseerimise küsimust. kui me tahame, et Vahemere Liit tõesti edukaks osutuks ja oma projektid ka ellu viiks, siis on vaja ka eraldada talle piisavalt rahalisi vahendeid ja Euroopa Investeerimispank äh, etendab siin senini väga tähtsat rolli ta on juhtinud finantsinstrumente ja koordineerinud tähtsamaid projekte, mis Euroopa Liidul on Vahepere piirkonnas olnud. ja Euroopa Liit peab olema valmis veelgi tugevdama seda kaasatust ning mm, tegema äh, Euromeedi investeeringuid ja kaasama ka Arengupanga siia. Äh, tähtis on ka kaasata erainvestorid sellesse mm vabandust, et liiga kaua aega läks, aga üks lause veel. Ehm, kompromiss, ettepanek üksteist. me arvame, et, et EM, EPM-i töö läheb kaugemale ja me tahame, et jäädaks praeguse nime juurde. Eh, eh, ma tänan, härra Görens nii palju siis variraportööride märkustest. nüüd kahele sõnavõtjale veel kaks minutit. suur tänu, härra esimees, ka mina tahan tänada kolleeg Peiot selle töö eest, mis ta on ära teinud. ja tänada ka tema kompromissi valmiduse eest suur osa muudatusettepanekutest toonitab, et koostöö Vahemere regioonis on meile vajalik ja et äh, arutelu Vahemere Liidu üle ei tohi asendada Barcelona protsessi. ei, otse vastupidi, me peame kasutama Barcelona protsessi selleks, et juba algatatud ja algatatavaid programme veelgi laiendada meil on vaja mõelda ka sealsete elanike elutingimuste, elustandardi parandamisele, demokraatlike institutsioonide ülesehitamisele ja ka ISAF-i gruppide toetamisele. poliitiline töö on väga tähtis ja seda tuleb teha väga paljudel erinevatel tasanditel, eriti ka riigijuhtide, valitsuspeade ja ministrite tasandil. me ei tohi otse loomulikult Äh, alahinnata probleeme, mis tulevad Iisraeli-Palestiina konfliktist ja meil tuleb leida ka sellele konfliktile lahendus. me loodame, et ka Küprose probleem leiab lahenduse, kuigi viimastel päevadel on seal olnud arengud vägagi negatiivsed. minu arvates tuleks meil toonitada koostööd just tähtsates valdkondades me peame looma usaldust erinevate konflikti osapoolte vahel. usaldus on üks kõige tähtsamaid eelduseid, mitte ainult äh, probleemi leidmiseks, vaid ka selleks, et see lahendus siis äh, lõpuks äh, püsima jääks. mina leian, et leitud kompromiss on suurepärane ja me peame nüüd sõnadelt üle minema tegudele ning välja töötama ka erilise programmi naiste jaoks Vahemere regioonis. suur tänu raportile äh,, raportöörile, see olekski kõik. suur tänu, proua Kopa ja nüüd kaks minutit härra Obiols. Sí. Uh, rápidamente, e-, este es un buen informe. Suur tänu, tegemist on suurepärase raportiga ning mul on küsimus, kui ei saavutata rahuldavat tulemust. raportöör ja muudatusettepanekute tegijad soovivad, et Vahemere liidus tehtaks edusamme, et leitaks lahendused praegu olevatele probleemidele ja kolleeg Peio viitas ka sellele. ta kasutas küll väga diplomaatilisi sõnu selleks. probleeme on meil kolmes valdkonnas Vahemere Liidus. esiteks üleüldiselt plaan kui selline siin räägitakse demokraatilisest, demokraatlikust protsessist, samal ajal ka institutsioonid on väga jäigad, paindumatud ja see toob endaga kaasa selle, et äh, Lähis-Ida küsimus praegusel hetkel tõkestab Vahemere Liidu loomist. seda oli väga hästi näha ka viimasel konverentsil, mis toimus paar päeva tagasi. ja kolmas tegur Iisraeli-Palestiina konflikt mitte ainult ei halva tööd Vahemere Liidu loomiseks, vaid halvab ka riikidevahelisi suhteid Euroopas. meil on vastuolud selles osas, mis on meie eesmärgid ja milline on arengutempo nii et äh, me ei tohiks siin lähtuda illusioonist, et äh, hea resolutsioon aitab meil kõik probleemid lahendada, sest probleemid on ju suured. suur tänu, härra Piols. ja nüüd saab sõna kolleeg Pudis ja kolleeg Plasto, palun. aga pärast seda meil rohkem kõnelejaid ei ole, nii et kõigepealt kaks minutit, härra Pudis. suur tänu, härra esimees, mina tahaksin nõustuda kõige sellega, mida öeldi härra Peio raporti kohta. ta on teinud ära väga palju tööd, ära teinud suure töö ja ta tõesti oli avatud kõikidele muudatusettepanekutele ja vaatas need ka tähelepanelikult läbi. ma olen nõus kolleeg Opiolsi kõhklustega eriti seda, mis puudutab nüüd aega enne juuni tippkohtumist. parlament, parlament peab võtma selge seisukoha ja ütlema, et Vahemere liit on tähtis. kahe tuhande kaheksanda aasta juuli tippkohtumine oli väga tähtis, sellega oli võimalik Barcelona protsess käima lükata siis öeldi, et ärgem hakakem ootama poliitilisele lahendusele, rahumeelsele kokkuleppele Iisraeli ja Palestiina vahel, vaid panustame konkreetsetele projektidele, mis puudutab äh, keskkonnasaastase vastast võitlust ja nii edasi. ja me nägime, et see oli õige lähenemine ärgem unustagem ka Lääne-Sahara probleemi, see on kindlasti väga tähtis Türgi-Küprose probleemi lahendamiseks, kuid sellest ei piisa Palestiina-Iisraeli konflikti lahendamiseks. Gaza pommitamised, Iisraeli poliitikute jäik suhtumine, eriti pärast Liibermanni võimule tulekut, see kõik paneb kahtluse alla Vahemere Liidu põhimõtted ja me ei saa olla rahul sellise rollide jaotusega. me ei saa olla rahul sellega, et USA otsib poliitilisi lahendusi ja Euroopa hoolitseb naabruspoliitika ja kaasfinantseerimise eest äh, arengukoostöös. ei, me ei saa sellega nõus olla. parlament, komisjon ja nõukogu peaksid meenutama, et meil on vaja kahe riigi lahendust kusjuures mõlemad riigid peaksid saama pealinnaks Jeruusalemma. suur tänu, härra Puudis ja nüüd proua Vlasto, kaks minutit. Eh, eh, suur tänu, härra esimees, suur tänu, et mulle sõna andsite, andsite. see raport Vahemere Liidu kohta on päevakorras ja see on väga hea, sellepärast et parlament saab selle raportiga võtta selge seisukoha enne, kui riigipead ja valitsusjuhid juunikuus kokku tulevad. seda siis Barcelonas. see raport on väga tähtis. ja sellepärast kolleeg Saifi Budis, kolleegidega Saifis, Budi ja mõne teisega leidsin ma, et on mõistlik teatud poliitilised seisukohad selgemalt välja tuua eriti mis puudutab juurdepääsu energiaallikatele ja struktuurireformide läbiviimist selleks, et rahvamajandust toetada ja investoreid ligi meelitada. meil ühine kõrgkooliruumi loomine, ühine teadustöö, Vahemere agentuuri loomine, võitlemaks metsatulekahjude vastu meil on vaja tugevamat koostööd äh, Lõuna-Euroopas. me ei räägi siin mitte ainult äh, põhja-lõuna suhete parandamisest, vaid mitmepoolsete suhete toetamisest. ja mm, Lõuna-Euroopa regionaalne integreerimine on äh, meie partnerluse üheks alustalaks ja Euroopa Liit peab siin andma oma panuse meil on, me oleme nüüd siin härra Peioga koostööd teinud ja välja töötanud päris head kompromissettepanekud, mille eest tahaksin teda tänada. ja nende ettepanekutega võime me täna esitada päris korraliku raporti projekti ja ma loodan, et kolleegid on minuga ühel nõul ja nende kompromissettepanekutega rahul ja me loodame, et riigipead ja valitsusjuhid ka tõesti arvestavad meie raportiga suur tänu, proua Vlasto! ja lõpetuseks saab sõna raportöör Peio, palun, kui ta soovib. Euh, äh, suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, proua Flotre kommin-, kommentaarid olid täiesti õigustatud, äh, nimelt kompromiss, mille me leidsime, võib-olla alati ei olnud äh, päris õige meie eesmärgiks oli äh, täiendada seda, mida me seni olime öelnud, see puudutab nii kultuuri, haridust kui ka muud. muudatusettepanekud on äh, tekstile lisa andnud. ja tegelikult see ei ole seesama, mis kompromissini jõudmine. seda minu meelest ei äh, maksaks unustada. teiseks ja see oli osa sellest filosoofiast, mille me üritasime koos äh, leida. ma ei tahtnud kellelegi öelda, üldsegi öelda, et ainsad raskused Vahemere Liiduga on äh, seotud äh, Iisraeli ja Palestiina konfliktiga, see muidugi on suur probleem, kuid sellegipoolest me täiendasime lõppteksti ja üldist kompromissi, öeldes, või korrates pigem oma esialgset seisukohta Jeruusalemma ja kogu selle konflikti osas. kuid nagu te ütlesite, teemasid on teisigi, mis on problemaatilised Küpros ja nii edasi. Neid on palju, nagu kolleeg Obiols ka ütles, kõik see, mis näiteks toimub praegu Türgis. niisiis, arvestades neid raskusi meie ees seoses läbirääkimistega Vahemere Liidu osas Äh, muidugi kõige teravamad on olnud kaasa probleemid, kuid äh, muidugi ka teised küsimused on esile kerkinud, see on täiesti normaalne. ja see ongi Euroopa pealinnadele kõige suurem raskus. Äh, me üritame läbi oma bilateraalsete poliitikate ja naabruspoliitika asju parandada, kuid kaasata tuleb nüüd ka Vahemere lõunakalda naabrid ja süsteem on hoopis teistsugune, siin kaasesimehe koht ja nii edasi. menetluse poolest juba on asi teistsugune. ja me peaksime olema ettevaatlikud, et äh, me ei, äh, oma tegevusega ei toetaks neid Palestiinas ja Iisraelis, kes ei tahagi, et asjad kuhugi areneksid me oleme Euroopa Liidu seisukohad väga selgelt välja öelnud. Küpros. välja on pakutud muudatusettepanekuid ja sellest me täna hommikul ka juba rääkisime ning üritan jõuda sellise seisukohani, mida kõik saavad toetada. juba homseks siis. üritan jõuda sellise mõistliku seisukohani, mis edasisi takistusi ei tekita, kuid samas äh, toetab meie väärtusi. proua Flotre ma ei ole sugugi vastu äh, kollektiivõiguste temaatikale, panen selle teksti tagasi. ma saan nüüd aru, millest me räägime. Te räägite siin kollektiivõigustest juurdepääsule avaliku sektori varale. meil on mõistagi poliitilised kokkulepped, mis on seotud äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, meil on teatavad kohustused WTO ees. aga parlamendis me ilmselt enamust ei saavuta, kui me need äh, kokkulepped küsimärgi alla seame. Äh, rohelised peaksid seda silmas pidama. ja nüüd äh, põhja-lõuna võrgustikud minu meelest need võrgustikud peaksid tõesti mõlemas suunas töötama, nii põhja kui ka lõuna suunas. ma räägin praegu kolm, kompromissist number kolmteist me tahaksime näha seda, et projektid peaasjalikult äh, rahuldaksid äh, tarneriikide vajadused. aga muidugi äh, lõunariikide vajadused väärivad kõige suuremat tähelepanu. kaubandus selle juures on aga oluline just nimelt põhjariikidele kõike seda arvestades ma tõesti loodan, et homme hommikuks, kui me hääletame, on äh, raport juba natukene paremini sõnastatud. ja mulle tundub, et meie äh, võimalused on praegu väga head, äh, et see raport läheb läbi ja suur tänu kõikide suuliste muudatusettepanekute eest, mis on tehtud. nii et veel kord suur tänu kõigile et te seda teksti nii palju olete parandanud ja et äh, olete olnud kompromissialtid ja et meie positsioonid on praegu tugevad. suur tänu! suur tänu äh, meie raportöörile ja ma tahaksin tänada äh, teid koos kolleegidega selle väga hea töö eest, mille te olete ära teinud ja nüüd viimane päevakorrapunkt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 Euh, äh, kallid kolleegid, järgmisena siis inimõiguste kaitsjaid toetav Euroopa Liidu poliitika nime kandev raport ja kompromissettepanekute tutvustamiseks sõna siis proua Haudalale. ühesõnaga, inimõiguste kaitsjate raport äh, selle eesmärgiks on olla inspiratsiooniks Euroopa Liidule ja anda paremad suunised Euroopa Liidu poliitikas inimõiguste kaitsjaks, kaitsmiseks. ja inimõiguste kaitsjate toetamine on ju meie inimõiguse poliitika keskmes, kuid sellegipoolest leiti, et meil on vaja tugevamaid mehhanisme ja senisest süstemaatilisemat lähenemist, kuivõrd Lissaboni leping äh, suurendab meie kohustusi inimõiguste alal ja asja mõte seisnes ka selles, et äh, tuleb leida parem koostöö äh, institutsioonide vahel ja institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, kes juba tootavad inimõiguste kaitsjate tööd, näiteks nagu siis ÜRO ja Strasbourgi Euroopa Nõukogu ja OSCE. ja viimaseks veel väga kasulik oli meie jaoks võtta ühendust paljude kodanikuvabadust, eh, kodanike, kodanikuühiskonna organisatsioonidega, vabandust. homme see asi läheb hääletamisele ja ausalt öeldes kolleegid on väga eh, osalemisvalmid olnud, eh, see on olnud väga interaktiivne ettevõtmine nii-öelda ja loodetavasti see raport peegeldab siis meie koja poliitilisi seisukohti raport on juba saanud esialgse toetuse ka teistelt institutsioonidelt ja ähm, suure rahuldusega tõden tõsiasja, et äh, kõrgem esindaja on samuti avaldanud huvi täiskogu debatil osaleda, mis siis peaks aset leidma juunikuus Strasbourgis. ja seda siis koos iga-aastase inimõiguste aruande esitlusega <clears throat> lubage mul tänada kolleege nii paljude muudatusettepanekute eest. Äh, sada seitsekümmend muudatusettepanekut ei tee alati meelt heaks, kuid mul on väga hea meel selle üle seekord, sest et inimesed tahtsid veelgi parandada seda raporti eelnõud. nii et põhimõtteliselt kõik oli minu meelest vastuvõetav ja hääletusnimekirjas on terve rida muudat-, kompromissmuudatusettepanekuid, mis minu meelest äh, katavad enamuse nendest muudatusettepanekutest, mille kolleegid esitasid. võib-olla viitaks ainult kahele küsimusele. muudatusettepanek nelikümmend. selle muudatusettepaneku eesmärgiks oli anda uut moodi ähm, definitsioon inimõiguste kaitsjale. ja ma soovitaksin soojalt, et see jäetaks vastu võetamata ja selle asemel võetakse vastu muudatusettepanek number kakskümmend kaheksa, mis äh, hõlmab endas natukene laiemat äh, definitsiooni äh, üheksakümne kaheksanda aasta ÜRO definitsioon, miks? sellepärast, et on selliseid autoritaarseid režiime, kes tahaksid inimõiguste kaitsja äh, definitsiooni märksa kitsamalt, äh, kitsamale näha. ja seega mina teeksin ettepaneku kahekümne kaheksanda poolt hääletada neljakümnenda asemel ning äh, vastu pean olema ka muudatusettepanekule viiskümmend kaks siin viidatakse regionaalsetele ja temaatilistele strateegiatele inimõiguste kaitse toetamiseks, kaitsjate toetamiseks, kuid selle teksti osa mõte siiski on suunatud sellele, et tahetakse rõhutada, kui oluline on kohalike strateegiate roll, nende strateegiate roll, mida siis Euroopa Liidu esindused kohapeal peaksid välja kujundama. ega mul rohkem midagi eriti siin ei olegi lisada ja loodetavasti fraktsioonid on rahul äh, seni aset läinud äh, läbirääkimistega ja on rahul ka hääletusnimekirjaga ja mõned muudat-, suulised muudatusettepanekud homme veel minu poolt, aga sellega siis praegu piirduksin. Äh, ma tänan. kes soovib sõna? proua Jenaku ja härra Berger. Merci, monsieur le president uh Θέλω να σημειώσω πραγματικά... Μα tänan. meil on mõned head kompromissettepanekud ja ma tahan avada tunnustust proua Hautalale tubli töö eest. Äh, muudatusettepanek kakskümmend, proua Haudala äh, kahekümne kaheksas muudatusettepanek, mida teie esitasite, on absoluutselt absoluutselt vastupidine sellele, mida mina ütlen muudatusettepanekus nelikümmend. siin viidatakse kaheksakümne kaheksandal aastal ÜRO-le ja see olukord on endiselt ebaselge, öeldakse siin, aga mina tahaksin siiski täpsemat määratlust ja teen järgmise kompromissettepaneku. arvatavasti me saame teie kahekümne kaheksanda muudatusettepanekuga rahule jääda ja tagasi tõmmata oma muudatusettepaneku, kui me muut-, teeme järgmise muutuse Äh, võtaks aluseks ÜRO deklaratsiooni. The definition of human rights defenders in order to be able to better evaluate their work and thus strengthen their contribution in promoting human rights. ja αν η κυρία Χαουτάλα το δέχεται αυτό, νομίζω ότι... Kui proua Hautala aktsepteerib seda muudatusepanekut, mida ma praegu ette lugesin, siis me ühendame kahekümne kaheksanda ja neljakümnenda muudatusettepaneku ja need ei olegi omavahel enam vastuolus. proua Vergier, palun. ma tänan. minagi tahan tänada proua Haudalat et tehtud ettepanekute eest ja seda, et ta arvestas meie muudatusettepanekutega. kompromissettepanekud on üsna rahuldavad ja sisaldavad enamust meie ettepanekutest, nendest, mis tulid vasakpoolsete fraktsioonist. aga paha on see, et proua Haudala äh, austab liiga äh, kõrgelt komisjoni ja nõukogu. võib-olla me võiksime olla pisut kriitilisemad, kui me oma soove neile avaldame. ja ma tänan proua Haudalat väga tehtud ettepanekute eest e, sanktsioonide kohta ja sanktsioonid on siin võib-olla jutumärkides, sest see on liiga e, tugev väljend aga ma pean siin silmas seda, et näiteks võib-olla kaubanduslepingute kaudu õnnestub meil sekkuda ja mul on küsimus ühe konkreetse asja kohta, nimelt muudatusettepanek kakskümmend seitse. Te tahate osade kaupa hääletamist. E, viimases osas ega aktsepteerinud seda, mida ma ütlesin e, pere turvalisuse kohta. tihtipeale ju pere e, inimõiguste kaitsjate perekondi kasutatakse ära surve avaldamiseks. inimõiguste kaitsjatele ja näib ka, et on suur lünk tegude ja sõnade vahel siin Euroopa Parlamendis, aga komisjonis ja nõukogus samuti. ma arvan, et parim näide hetkel on Tuneesia inimõiguste kaitsjad paluvad iga päev meilt abi. aga kaubandus näiks olevat tähtsam Tuneesia suunal kui inimõigused ja see on häbilugu. kas veel keegi soovib sõna? proua Hautala, palun uh,. ma tänan. proua Tšenaku, ma hindan teie eh, viimase hetke muudatusettepanekut ja selle eesmärki, aga mina olen kindlalt seda meelt, et kui me teeme nii, nagu teie välja pakute, kui me tahame edasi arendada inimõiguste kaitsja mõistet ja määratlust, siis tulemus on see, mis mulle muret valmistab. ma näen, et ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja mujalgi on tekkinud olukord, kus mõned riigid tahavad teatud rühmad välja jätta inimõiguste kaitsjate mõistest. ma kardan, et ma pean siin jääma endale kindlaks. ja siin on tõesti, peitub oht minu kogu lugepidamise juures teie eesmärkide osas. proua Vergier küsis muudatusettepaneku kakskümmend seitse kohta. tõepoolest, perekonnad ja lapsevanemad on juurde pandud, nagu te välja pakkusite, see ei ole mingi probleem. ma ei tahtnud muuta sõna, mis mul endiselt oli, ja panna asemele sõna defense, sest äh, siin räägitakse ikkagi pigem kaitsest sõna protection kaudu kui sõna defense kaudu. aga igal juhul ma võtsin teie muudatut ka selles osas arvesse. tänan mõlemat kolleegi huvi eest ma tänan, keegi rohkem sõna ei näikse soovivat. nii et nüüd minult järgmine informatsioon. laiendatud juhatus äh, alustab kell kaheksateist kolmkümmend ja väliskomisjon tuleb jälle kokku homme hommikul ja kümme kolmkümmend algab hääletamine.